So good afternoon. Äh, tere päevast kõigile. ma arvan, et me võime nüüd jällegi äh, jätkata, sest me peame täpselt äh, kell kuus lõpetama, nii nagu meie esimees juba ütles. kõigepealt selle teise arutelude vooru sissejuhatuseks annaksin kohe sõna äh, proua McKinnesile, kes on Euroopa Parlamendi asepresident ja Euroopa Parlamendi äh, vahendaja äh, vanematepoolsete lapseröövide küsimus. aitäh, aitäh kolleegidele, et te täna siia olete tulnud ning aitäh võimaluse eest kõnelda teile oma isiklikest kogemustest selles äh, rollis, mille ma just oma õlule olen võtnud, olen siis laps Äh, röövi küsimuste vahendaja parlamendis. vabandust, siin saalis on üsna suur lärm, kas te kuulete mind? niisiis tahaksin teiega jagada oma kogemusi ning samuti vahetada mõtteid äh, sellel teemal üldisemalt. minu sissejuhatav sõnavõtt on lühikene, sellepärast et meil on siin kohal eksperdid, kes minu sõnavõttu täiendavad ja tahaksin tänada neid, kes selle äh, uurimustöö äh, läbi viisid, siin keskendutakse lapseröövidele Euroopa Liidus ja ma arvan, et äh, see töö on väga hästi kooskõlas minu tööga ja ka Euroopa Komisjoni tööga ning niimoodi me tõesti saame suuniseid selle kohta, kus me oleme Äh, kõnelesin täna hommikul ka vahendajate konverentsil ning äh, see lähenemine, mida me laste ja pere küsimustes ja lapseröövide juhtumite puhul kasutame, on äh, lapse parimatest huvidest lähtumine probleem on selles, et erinevates kohtualluvustes tõlgendatakse erinevalt seda, mis on lapse parimates huvides ning meil on olemas ka pretsedendiõigus, kus äh, kohtud erinevates liikmesriikides langetavad otsuse sama olukorra üle ja asuvad erinevatele seisukohtadele. siin on äh, probleemid tõlgendamisega, äh, me juhindume Haagi konventsioonist ja Brüssel kahest Äh, asja iva on selles, et kui laps röövitakse, siis tuleb ta kohe tagasi viia oma kodumaale. me leiame, et aeg äh, muutub järjest pikemaks, kuus nädalat, mis on kirjas Haagi konventsioonis, sellest väga tihti kinni ei peeta, tihtipeale kulub aega aastaid ja isegi kui kohus otsuse langetab, siis ka neid kohtuotsuseid alati ei pöörata täitmisele, nii et, et äh, kindlasti äh, on palju, mida selles valdkonnas saaks paremaks teha ja teie mõtted selle kohta täna oleksid väga olulised mina tegelen äh, ja oma töös puutun iga päev kokku inimestega, kes on tõesti meeleheitel. ma puutun kokku inimestega, kes on kõik need menetlused läbi teinud ja mulle meeldiks mõelda, et me Äh, pakuks suuniseid selles osas, et kas me võime sekkuda või ei, me võime aidata luua äh, kontakte pädevate asutustega erinevates liikmesriikides ja me anname suuniseid või juhtnööre inimestele, kes on tõesti sattunud suurtesse raskustesse. tegemist on emotsionaalne teemaga, me peame olema sellest teadlikud ning äh, üks asju, mida ma olen üritanud äh, Äh, teha, ma olen vaadanud, äh, kuidas äh, me toimime, ma olen mõelnud, et kas me peaksime selle büroo kuidagi ümber nimetama, kas me peaksime kavandama tema ülesandeid teistmoodi minu arvates on äärmiselt oluline, et parlament teostab järelevalvet selle valdkonna üle. me kõik oleme siia valitud erinevatest liikmesriikidest ja seetõttu me peaksimegi koordineerima ja olema omamoodi baromeetriks selle kohta, mis liikmesriikides toimub me ilmselgelt tegeleme kõige keerulisemate juhtumitega, me teame, millised need juhtumid on ja saame nii anda oma panuse muudatuste tegemisse ja muudatused kindlasti on vajalikud ja mitte ainult minu büroo ei puutu selle teemaga kokku, vaid ka meie petitsioonide komisjon, kodanikuvabaduste komisjon ja ka teiste komisjonide poole kodanikud pöörduvad, ma näen, et Peeter Jaar eh, petitsioonide komisjonist on siin ja võib-olla ta võtab ka sõna sellel teemal. ma teeksin ma juba ütlesin, et äh, üha rohkem on neid väga probleemseid juhtumeid ja selle tulemusena lapsed äh, kannatavad, loomulikult kannatavad ka teised, aga eelkõige peaksime mõtlema just lastele. me peame vaatama, kuidas me saaksime äh, paremaks muuta mitte üksnes seadusi, vaid ka nende seaduste ellurakendamist. sellepärast, et mida kauem laps on eemal oma kodust või oma kodumaast, seda raskem on Äh, saavutada tema tagasipöördumine ning äh, lapsed kõige selle tulemusena selgelt kannatavad ning ma äh, isiklikult tasandil võiks ju loo-, loota, et täiskasvanud käituvad mõistlikult, aga kui inimesed on väga emotsionaalsed, suhted on täielikult purunenud, siis ei ole see võimalik. ning seetõttu me soovime, et kohtud suudaksid tegutseda tõhusamalt ja ühtsemalt äh, ja võib-olla meil on lihtsalt vaja selles vallas paremat informatsiooni ja loodetavasti see teema tõstatub ka äh, tänastes aruteludes. me tõesti peaksime äh, teadma, millises suunas liikuda ning äh, info perekonnaõiguse osas on tõesti oluline selleks, et me asjadest paremini aru saaksime ja nüüd minu viimased märkused. ma arvan, et tänane päev on tõesti väga oluline, tegemist on tõesti väga olulise kuulamisega ning äh, olen äh, valmis, äh, ma plaanin lugeda läbi kogu selle uuringu tulemused. praegu ma kõike pole veel jõudnud lugeda ja kindlasti ma kasutan selle uuringu tulemusi oma töös ning ma tahaksin tänada kõiki, kes mind on aidanud. minu jaoks on tegemist täiesti uue tegevusvaldkonnaga parlamendis ja ma pean ütlema, et tegemist on äh, Äh, valdkonnaga, mis, mis mind küll isiklikult ei puuduta, aga poliitiliselt puudutab see mind vägagi, sellepärast et laste õigused on väga olulised, laste elu on väga oluline ja kui lapsed varases nooruses kannatavad, siis sellel on tagajärgi kogu nende elule. seadused peavad perekondi aitama, kui perekonnad on sattunud selliste raskete probleemide ette, aga Strasbourgis me hiljuti kõnelesime Haagi konventsioonist ja sellest, et kaheksa uut riiki liitusid sellega, siis ma oma sõnavõtus ütlesin, et Äh, teoorias on kõik suurepärane. Haagi konventsioon on väga selge, aga praktikas asjad nii selged ei ole ning see ongi see probleem, millega me silmitsi seisame äh, me näeme, et äh, aja, aja, ajapiiridest ei peeta kinni, valitseb suur segadus ja nende teemadega tuleb meil tegeleda. nii et soovin teile edu tänaseks pärastlõunaks ja jään ootama huviga ettekandeid, aitäh! aitäh, proua McInnes! Teie sõnavõtt oli tõesti väga veenev. ja nüüd äh, jätkame siis äh, doktor Pretelli sõnavõtuga, kes on äh, Šveitsi võrdleva õiguse instituudist Lausanne'is, nii et, et palun, proua, lase, proua Pretelli. Yes, uh, really aitäh, nagu te ütlesite, tõepoolest tegemist on emotsionaalse äh, Eh, teemaga ja meie eh, uuring ka näitab seda, ma annaksin sõna oma kolleegile Jean Garnile, sellepärast et see uuring algab statistikaga ja tema oli just nimelt see, kes statistikaga tegeles. Eh, tere kõigile osana meie uuringutest kasutaksime siis statistilisi andmeid lapseröövide ja rahvusvaheliste abielude kohta Euroopa Liidus ja kasutasime statistikat ka, mis siis liikmesriikide korrakaitseorganitel on kirja pandud Äh, ma tahaksin öelda, et need statistilised andmed ei äh, peegelda võib-olla äh, kogu olukorda. viimased ülemaailmsed andmed on aastast kaks tuhat kaheksa ja andmed lahutuste ja abielude kohta on aastast kaks tuhat seitse ja meil on väiksel hulgal statistikat ka aasta, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta ja riigid koguvad statistilisi andmeid erinevalt ja seega võrdlused ei ole alati väga võimalikud kui me vaatame kõigepealt abielusid ja lahutusi, siis rahvusvahelised äh, Äh, abielu, see tähendab siis äh, välis äh, erineva kodakondsusega inimeste vahel, siis siin ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et selle kohta riigid tegelikult andmed ei kogu, nad ei kogu andmeid selle kohta, kui palju rahvusvahelisi paare lahutada, kui paljudel neist on lapsed, aga mida need andmed siis näitavad, mis meil on? enamike riikide puhul on rahvusvaheliste abielude ja kõigi abielude hulk üsna stabiilne ja nagu me näeme siin, äh, rahvusvaheliste abielude hulk alguses kasvas ja nüüd on see hakanud langema, aga üldiselt on see langustendents aegule, aeg-, aeglustunud, kuigi erinevates riikides on olukord erinev seevastu, kui vaadata neid riike, mille kohta andmed on olemas, siis rahvusvaheliste lahutuste hulk on sama perioodi jooksul oluliselt kasvanud. aastad, mis meil kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta on, tuginevad erineval valimisel, aga see näitab, et kahe tuhande seitsmenda aasta rahvusvaheliste lahutuste hulk on enam-vähem säilinud, nii et olulist kasvu või langust ei ole olnud Äh, ja nüüd äh, vanemapoolsete lapseröövide kohta käivad andmed. Äh, kõige põhjalikum statistiline allikas on Inkastat, Haagi konventsiooni tõhustatud andmebaas tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal, kahe tuhande kolmandal ja kahe tuhande kaheksandal aastal on selle kohta andmeid kogutud ja sa-, kogusime ka, kasutasime ka neid andmeid, mida mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ise viimastel aastatel on kogunud ja üks graafikuid, mis selles uuringus on, on siin, seda ei ole väga kerge näha, aga siin on nähe, kuidas lapseröövi mudelid on, mustrid on muutunud eh, viimase kolmeteistkümne aasta jooksul ja üldine olukord on selline, et Äh, üha rohkem ja rohkem äh, tagasi, äh, lapse tagasinõudmise taotlusi esitatakse ja kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal siiski see suundumus on aeglustunud ja nüüd jätkab siis juba minu kolleeg doktor Bretelli. aitäh, kõneleja ütleb, jätkab, jätkab itaalia keeles suur aitäh selle eest, et te juhtisite tähelepanu mõningatele probleemidele, mis äh, esineb meil lapse õiguste kaitsel ja aitäh ka nende statistiliste andmete eest. mina oma sõnavõtus tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele probleemidele õiguslikus raamistikus, kui me räägime Haagi konventsioonist. nagu ma juba ütlesin, tegemist äh, on tõesti väga emotsionaalse teemaga ja sellega ei ole kerge ümber käia. Äh, olukord vajab muutmist Äh, see on ilmselge, kui vaadata äh, juhtumite hulka. Äh, täna kohaldame me Haagi konventsiooni ja Euroopa Liidu määrust kaks, kaks, null, üks aastast kaks tuhat kolm me peame tugevdama neid mehhanisme, mis Haagi konventsiooni raames on välja töötatud, see tähendab alaealiste kohest tagasisaatmist sellesse riiki, kus nad on röövitud selline mehhanism pidi olema ka heidutusmeetmeks, mis teeks siis äh, äh, lõpu laste röövimisele, aga statistiliste andmete äh, analüüs näitab, et sellist heidutavat efekti pole olnud. pigem näitab statistika, et mõju on olnud lausa vastupidine, siis tagasinõudmise taotluste arv on kasvanud kui me üritasime vaadata, miks see süsteem ei toimi, miks lapseröövide arv ei vähene. ning me jõudsime siis, siis statistiliste andmete analüüsi põhjal järgmisele eh, järeldusele. see automaatne tagasisaatmise mehhanism on, on nii tõhus, et seda tegelikult ei kasutata selleks otstarbeks, mida ta esialgselt, milleks ta esialgselt oli mõeldud. Haagi konventsioon ja te näete seda ka e taustadokumentidest, pidi ära hoidma tõelisi e, lapseröövi juhtumeid e, tavaliselt e, siis oli olukord selline, et isa röövis lapse ja see Äh, oleks tava, tavaliselt see tegi lõpu igasugusele suhetele lapse ja lapse ema vahel ja kahepoolsetes lepetes, mis on äh, allkirjastatud, äh, võib samuti näha seda just nendes kahepoolsetes lepetes siis, mis meie liikmesriigid on allkirjastanud kolmandate riikidega. näiteks Prantsusmaa on allkirjastanud selliseid kokkuleppeid Araabia riikidega, samuti mõned teised riigid Egiptuse, Liibanoni, Marokoga sest et nendes riikides on emade õigused lastele hoopis teistsugused kui need õigused Euroopas. niisiis, esialgne konventsioon lähtus just sellest. nüüd on aga seda konventsiooni hakatud hoopis teistmoodi tõlgendama Äh, Haagi konventsioonis äh, puudus tasakaal vanemate õiguste vahel, äh, eelistati seda vanemat, kellel oli lapse hooldusõigus. seetõttu oli tõlgendust vaja muuta, aga see tõlgenduse muutmine laiendas selle alaealiste rahvusvahelise röövimise tõlg-, tõlgendust või mõistet ning nüüd käib siia igasugused alaealise elukoha vahetuse juhtumid niisiis, eh, kuna eh, röövi mõiste on laienenud, siis see tähendab seda, et eh, kohtunikud on pidanud ka laiendama oma, oma teadmisi, jutt käib siis nendest kohtunikest, kes peavad otsuse lapse tagasisaatmise kohta tegema Äh, meil on vaja äh, palju põhjalikumaid teadmisi antud valdkonna kohta. Äh, kohtunikel on vaja rohkem teadmisi ja see, see tähendab ka seda, et lapse tagasisaamine võt-, selleks läheb palju kauem aega ja seda näitab ka kohtulahendite, kohtuasjade kasvav arv. niisiis, räägiksin nüüd lähemalt rahvusvaheliste lasteröövide mõningatest aspektidest ja Brüsseli määrusest kaks A, mis tugevdab äh, seda äh, kohese tagastamise mehan-, tagasisaatmise mehhanismi. Äh, see on kindlasti samm edasi, aga me peaksime siin tähelepanu pöörama siiski kolmele aspektile. kõigepealt võtame juhtumi, kus isa külast-, oma külastusõigusi kuritarvitab ja viib lapse oma kodumaale tagasi ja siin on üks juhtum siis äh, sellest, kus Iirimaal elava lapse viis isa tagasi oma kodumaale Egiptusesse, äh, siis äh, vanem, kellel on hooldusõigus ja ta ei lase isal osaleda lapse kasvatamises. Euroopa Inimõiguste Kohus langetas otsuse ühe taolise juhtumi puhul hiljuti, tegemist oli siis Leedust pärit emaga. ning Äh, leiti, et Leedu rikkus inimõiguste konventsiooni artiklit kaheksa ja siis veel sellised juhtumid, kus äh, röövimine toimub lapse huvides. nii et, et tegemist on legitiimse enesekaitsega äh, ja sellisel juhul on lapserööv põhjendatud, see on Haagi konventsiooni artikli kolmteist alla käivad juhtumid ja nendel äärmuslikel juhtudel vajab laps kindlasti kohest kaitset ning äh, see aeg lapse röövimisest kuni koju tagasipöördumiseni peab olema võimalikult lühikene. Äh, siis tegemist on juhtumitega, mis nõuavad kohest reageerimist. aga äh, neid, nagu ma ütlesin, neid seadusi tuleb siis rakendada üha sagedamini Äh, tegemist on äh, juhtumitega, äh, mille kohta siis me esitasime ka arve ja on ka selliseid röövimise juhtumeid, mis on seotud töötajate vaba liikumise põhimõttega. näiteks võivad need puudutada vanemaid, kellele on antud külastusõigus Äh, kes siis oma külastusõigusi kuritarvitavad äh, või jällegi juhtumid, kus vanemal, kellel on hooldusõigus, äh, lähevad ära teise riiki elama. nii et, et seda saab ka tõlgendada kui lapse ebaseaduslikku mujale viimist sellepärast et de facto muutuvad seeläbi lapse ja teise vanema vahelised suhted. Äh, kohese tagasisaatmise mehhanism tekitab aga ka mõningaid probleeme. me oleme näinud, et kohtunikud äh, ei ole väga äh, innukalt valmis last kohe tagasi saatma, otsuse langetamine venib, Haagi konventsiooni raames otsitakse erandeid nii et eh, tihtipeale viiakse läbi põhjalikke hindamisi, kas ikkagi on üleüldse röövimine toimunud, millised on lapse üldisemad huvid ja nõnda edasi. ja selliste juhtumite puhul siis eh, konventsiooni rakendamine ei ole päris selline, nagu ta peaks olema ja loomulikult kõigi selliste juhtumite puhul tuleb väga põhjalikult lapse huve kaaluda nii et, et de facto äh, tasakaalutus valitseb ka äh, siis äh, selle inimese vahel, kes elab selles riigis, kus kohus asja arutab ja teise vanema vahel, kes sellesse riiki on alles hiljuti kolinud kui inimene on kursis õigussüsteemiga, kui ta tun-, valdab selle riigi keelt, on juba sellesse riiki integreerinud, integreerunud, siis loomulikult mõjutab kohtuniku suhtumist. tegemist ei ole enam konfliktiga ainult ema ja isa vahel, tihtipeale on tegu konfliktidega erinevate õigussüsteemide vahel. me oleme mõelnud, milline süsteem võimaldaks selliseid röövimisjuhtumeid lahendada Äh, see süsteem põhineb siis teatud eelneval filtreerimisel, mis, äh, mille käigus eraldatakse siis tõsisemad juhtumid, äh, juhtumid, mis vajavad tõsisemat kaalumist, nii et me pakume välja siis erinevatel filtritel põhineva süsteemi, mis tugineb asja tõhus, tõsidusele. esimene filter oleks siis nii-öelda kiire äh, Äh, menetlus, äh, see on tege-, siin on tegemist siis tõesti äärmuslike olukordadega, kus laps tuleb kohe tagasi saata. Äh, teistel juhtudel on vaja arvestada põhjalikumalt alaealiste huvidega. me peame siin vaatama täpsemalt kas vanematel on omavahel mingeid kokkuleppeid, milline on osapoolte sõltumatus ja kõike sellega tuleb arvestada, et leida, mis on laste parimates huvides. ja äh, kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua, äh, tuleks äh, otsus langetada ühiselt kohtunikega ja siin kohtunikega, kes siis, kes asuvad lapse Äh, alalises elukohas. jutt käib siin praegu Brüssel kaks A artiklist viiskümmend, äh, mis juba näeb ette äh, ko koostöö siis erinevate riikide kohtunike vahel. ning lõpetuseks ainult need juhtumid, kus konflikt kahe riigi ko-, ko-, kohtunike vahel ja kus seda konflikti ei saa äh, lahendada, seal peaks olema siis nende kahe äh, kohtuniku ülene kohtunik ja see äh, juhtum peaks minema siis inimõiguste kohtusse. me oleme nende ettepanekute osas koostanud ka üksikasjalikuma uuringu ja ma loodan, et meie uuring aitab kaasa seda keerukat teemat põhjalikumalt käsitletakse. aitäh selle väga huvitava esitluse eest ning koheselt annangi sõna edasi härra Spiros Liivodopuulasele, kes on ähm, advokaat, vahendaja Euroopa äh, piiriülese äh, perevahendajate võrgustikus. aitäh teile! Ähm, mina tahaksin teile rääkida vahendamisest rahvusvaheliste lapseröövijuhtumite puhul, kõigepealt õiguslikust raamistikust, mille raames vahendamine toimub äh, kõigepealt äh, Brüssel 2A määrus, äh, mis näeb ette mm, vahenduse pere küsimustes ning palub keskasutustel teha koostööd selleks, et leida kohtuväline lahendus. Euroopa Liidul on oma vahendaja ja on ka direktiiv kaks tuhat kaheksa viiskümmend kaks kus on samuti ette nähtud võimalus, et kohtunikud annavad osapooltele võimaluse proovida vahendust. artikkel kuus tagab täidetavuse ja on ka Euroopa käitumisjuhend vahendajatele. kuidas siis see vahendamine toimib? seda liiki vahendamine piiriülene perede vahendus, seda võib igal ajahetkel kasutada, kas kohtuvaidluse käigus või enne seda. enamik juhtumitest, mis meie võrgustiku ette jõuab, leiab aset enne kohtuistungit, kus kohus otsustab, kas laps tagasi saata või mitte. tavaliselt on tegemist riikidevaheliste aruteludega ning arutelu toimub selles riigis, kus last hoitakse hetkel ning vahendus Ehm, siin on osapooled ja vahendaja, vahendajad, mitte vahendaja, vaid vahendajad, eh, kuna see mudel, mida me kasutame, ehm, tugineb nii-öelda mm, kaasvahenduse põhimõttel, millest kohe räägin ja eh, abiks on ka advokaadid, ehm, tavapärased advokaadid eh, kohal ei ole, mm, suheldakse Skype'i teel e, e-kirjade teel Mm, telefoni teel, eriti kui on tegemist äh, kokkuleppe sõlmimisega ning äh, vahenduse käigus vahendajad saavad äh, osapooltega kokku, on eraldi kokkusaamisi, ühiseid kokkusaamisi, eesmärgiks on aidata osapooltel suhelda selleks, et leida lahendus. ning sellise mm, vahenduse puhul jällegi kogu see menetlus on konfidentsiaalne ja enne vahendamist vahendajad peavad eh, läbi viima juhtumi hindamise, tuleb hinnata, kas tegemist on sellise juhtumiga, mille puhul saab kohaldada vahendamist ja kui see hindamine on eh, tehtud, siis eh, lepitakse kokku selles, et kuidas ja millal vahendamine aset leiab. osapoolte ja advokaatidega lepitakse kokku ja siis algab vahendus vahenduse esimeses faasis toimub äh, nii-öelda mm, sissejuhatus, äh, kokkuleppe mm, sõlmimine, et ollakse nõus vahendamisega, siis äh, toimub selline uurimisfaas, kus vahendajad püüavad kõigepealt mõista osapoolte vajadusi, soove ning siis hakatakse otsima võimalikke lahendusi arutatakse, kus siis eh, laps peaks elama, kas seal, kuhu ta on viidud või, või algses riigis. ja lõppfaasis siis eh, tuleb sõlmida kokkulepe. Eh, loomulikult riikide vahel on erinevad kultuurilised eripärad, erinevused ning need kultuuride vahelised erinevused suhte alguses vanemate vahel tavaliselt ei, ei tule väga teravalt välja, aga kui tegemist on lahkuminekuga, siis tulevad need erinevused väga teravalt välja. mõlemad vanemad soovivad aktiivselt peres lapse elus osaleda vanemana ja siis pärast lahutust üks jääb nii-öelda kõrvale, selles faasis tavaliselt leiab aset siis lapserööv, kui siis teine vanem on teise riiki juba lahkunud. tihtipeale on tegemist väga noorte lastega. vanemad tunnevad viha, abitust ja nii edasi ja mõlemad lapsed tegelikult kardavad seda, et nad jäävad lapsest ilma, aga tegelikult kõige selle vahele jääb laps ise. ja mida siis lapsed mm, tunnevad, millest tuleb alustada, kõigepealt äh, alustatakse sellest, kas äh, laps tuleb tagasi äh, viia või mitte, kui vanemad on selle küsimuse lahendanud, siis minnakse edasi järgnevate faaside peale, milline on külastuskord, kellega veedetakse pühad, sünnipäevad, kellega laps reisib, kes maksab piletite eest, nagu öeldud, puhkuse küsimused ja väga oluline on see mõlema vanema puhul, et laps või lapsed peaksid saama hariduse selles riigis, kus nad elavad. ja, ja siis ähm, liigutakse edasi nendelt äh, küsimustelt, äh, lapsetoetuse küsimused, alimendid äh, või, või lahutusküsimused, kui lahutus on veel pooleli, siis anname võimaluse ka neid küsimusi vanematel lahendada ja arutada. kõige olulisem küsimus on see, mida arutatakse, mille osas vanemad peavad siis kokkuleppele jõudma, on see, et kas laps tuleb tagasi saata või mitte. ja raamistikust vahendamise võib algatada üks osapool, advokaat, kohtunik, keskasutus. tavaliselt on paika pandud ka teatud ajaline raamistik, tihtipeale toimub vahendamine enne kohtuistungit see on see hetk, kus tihtipeale vanemad otsustavad ikkagi kõigepealt minna vahendamise teed. ja lapseröövi juhtumid on väga ajamahukad, tuleb reisida, tihtipeale toimuvad väga pikad arutelud, kaks-kolm päeva, konflikt võib teravneda, tuntakse viha, hirmu, et kaotatakse laps, ollakse suure surve all ollakse väga ebakindlad ehk õhkkond on väga pinev ning vahendamisel kõneleja vabandab. see mudel, mida me vahendamise puhul kasutame, on ähm, see nii-öelda äh, vastutulek, kaks vahendajat äh, esindavad siis äh, mõlemat kultuuri peavad esindama mõlemat äh, riiki, kust vanemad on pärit. näiteks kui tegemist on Kreeka-Saksa äh, segaperekonnaga, siis üks vahendaja on äh, kreeklane, teine sakslane, mõlemad keeled peavad olema esindatud, et ehk et ja mõlemad sugupooled, et osapoolte võrdsus oleks tagatud ja ka nii-öelda taust peaks olema äh, ühetaoline vahendajatel. esimene asi, millele me keskendume, on lapse huvide eest seismine, mis on lapse parimates huvides ja kui nüüd maalida või näidata pilti ühest vahendusest, siis näitan teile slaidil, et siin paremal on kaks vahendajat ja vasakul pool on paar ning keskel ka tõlk keel on väga oluline aspekt, kui osapooled soovivad kasutada oma emakeelt, isegi kui nad omavahelises suhtluses kasutavad kolmandat keelt, võib neil vaja minna tõlgiabi. nii et see tuli välja ühe seminari käigus, mille viis läbi meie võrgustik, meie eh, võrgustik on selline Euroopa projekt, mis sai kaasfinantseerimisega Euroopa Komisjonilt projektipartneriteks on Saksa vabaühendus ja üks Belgia vabaühendus, Lööveni ülikool ja Hollandi lapseröövikeskus. ja selle programmi raames oleme koolitanud juba üle seitsmekümne vahendaja, kes on pärit kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning esmakordselt õnnestus meil korraldada eh, ühetaoline koolitus selle kohta, kuidas tegeleda lapseroovi juhtumitega. loodi siis see võrgustik ja järk-järgult on meie poole pöördutud. pöördumiste arv on järjest kasvanud tavaliselt äh, saadetakse e-kiri mm, näiteks vahendajatele, kõik sõltub riigist, kui tegemist on Itaalia kodanikuga näit-, näiteks, siis kõigepealt võetakse ühendust Itaalia vahendajaga ja kui probleem on Itaalia ja Leedu vahel näiteks, siis Itaalia vahendaja võtab ühendust oma kolleegiga Leedust ning püütakse siis äh, leppida kokku kõikides üksikasjades selleks, et äh, saaks vahendust korraldada Mm, võrgustik jätkab oma tööd. meil on ka loodud selline rakkerühm, kes tegeleb kadunud lastega Euroopas. igal aastal korraldame erinevaid koolitusi nendele vahendajatele ja meil on ka nii-öelda täienduskursus oma liikmetele ning meie võrgustiku tulevaseks eh, projektiks on lapse hääl vahe, vahenduses, kuidas toime tulla eh, lapseröövi juhtumitega ning ka eh, nii-öelda psühholoogiliste mõjude uurimine, kuidas see kõik mõjutab lapsi. meie koduleheküljel leiate rohkem teavet vahendajate kohta ja üldse meie võrgustiku kohta. aitäh, aitäh, härra Liivatu Puulas ja nüüd saab sõna härra Hans van Loon, rahvusvahelise õiguse instituudi liige, Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi endine peasekretär ja ka härra Michael Schotter, kes on õigusküsimuste peadirektoraadi tsiviilõiguspoliitika osakonna juht Euroopa Komisjonis. palun, teil on sõna. suur tänu teile. minu jaoks on suur äh, rõõm ja suur au äh, esineda Euroopa Parlamendi ees. minu äh, äh, dokument äh, tegeleb Brüssel kahe küsimustega, aga eelkõige just selle seostest vanemliku vastutusega ning see puudutab siis eelkõige lahutuse küsimusi, kuid ähm, leiti, et mõnede liikmesriikide poolt, et kaheksakümne teise aasta Ehm, lapseröövi konventsiooni sätteid ei ole rakendatud ning ehm, teine dokument kaks, lehekülg kakssada kolmkümmend üks, pajatud kaks, eh, ka sellest, eh, sellist käsitlust eh, arutab. on oluline lõhut-, rõhutada, et vanema vastutus ning lapseröövide küsimus ei ole ainult euroopalised küsimused, need on globaalsed probleemid selleks eksisteerib ka ülemaailmne võrgustik, mille aluseks on ÜRO eh, lapse õiguste eh, konventsioon, eh, Brüssel kaks ning Haagi konventsioon. Euroopa Liidu riigid on tuhande üheksasaja kaheksakümnenda aasta konventsiooni alati toetanud, üheksakümne kuuenda aasta konventsioon kohtib kõigi liikmesriikide jaoks, välja arvatud Itaalia hea uudis on aga see, et Itaalia senat äh, lõpetas äh, möödunud nädala ratifitseerimisprotsessi, nii et kõik äh, Euroopa liikmesriigid on selle konventsiooni osalised. nii osaleb Euroopa Liit rahvusvahelises konventsioonis ning see rahvusvaheline võrgustik juba kontrollib suhteid liikmes, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja kolmandate riikide vahel Taani Eh, ja Šveitsi puhul, ka Maroko puhul näiteks võib sellest rääkida. Eh, praegusel hetkel on õige hetk eh, vaadata üle Brüssel kahe küsimus ning seda võttes arvesse praegust ülemaailmset raamistikku. üheksakümne kuuenda aasta konventsioon andis üldised põhimõtted Brüssel kahele kuid samas Brüssel kaks erines sellest paljudes küsimustes, eelkõige puudutas see tagasisaatmise mehhanismi tugevdamist ning mitte ainult ei tugevdata kohtupädevusi selles valdkonnas, vaid ka vähendatakse eh, teise kohtu eh, pädevusi. Eh, see on oluline ka sellepärast, et et tuleb rõhutada eh, tasakaalu eh, säilitamist kahe erineva kohtu vahel, see on mainitud ära eh, peatükis kaks ning tüüpiline juhtum, kus kaheksakümnenda aasta konventsiooni ja Brüssel kaks konventsiooni koostajad puudutavad eelkõige seda, kuidas tegutseda, kui laps on ära viidud ja kuidas tagasi tuuakse. tihtipeale on tegu emaga, kes piirdub lapsega tagasi päritoluriiki, väites, et teda, tema või laps on kannatanud perevägivalla all. see tähendab siis seda, et tuleb pöörata äh, tähelepanu rohkem riski lapse ohutuse küsimusele samuti on vaja äh, pöörata rohkem tähelepanu lapse väärkohtlemisküsimustele. näeme, et see lapsevanem, kes on maha jäänud, tihtipeale toetub konventsioonile ja määrusele mitte selleks, et laps tagasi toodaks, vaid selleks, et, et oma läbi, läbi äh, ligipääsuõigust tagada. see kõik on äh, too-, paradigma muutusele. ja e, peatükk kaks mainib seda, e, näiteks e, Euroopa Inimõiguste Kohus on seda, sellele juba viidanud ühes otsuses, kui tagasitaatmise otsus langetatakse, tuleks vanemaid argumente hoolikalt kuulda võtta ning otsus peaks olema hästi motiveeritud, peaks olema selged tõendid selle kohta, et last kaitstakse juhul, kui ta on ohus ning tagasisaatmine ei tohiks olla mehaaniline. ja samuti esitati ka ettepanekud kaheksakümnenda aasta konventsiooni eh, muutmiseks, mida vastu ei võetud, kuid üldine seisukoht on see, et ehm, on vaja eh, ka sa-, eh, lisameetmeid kasutusele võtta. praegusel hetkel on olukord selline, et on loodud töögrupp selleks, et tõlgendada konventsiooni artiklit kolmkümmend üks B ning äh, selles osas on ka suunised äh, avaldatud, äh, mis on tõlgitud kõikidesse Euroopa ametlikesse keeltesse tänu Euroopa Liidu lahkele toetusele. milline reaktsioon on olnud Euroopa Liidu poolt sellele kõigele? ühest küljest Euroopa Liit on toetanud selle Rensi tegevust ja otsuseid, teisest küljest on väga vähe Euroopa Liidu siseselt toimunud arutelusid nende muutuste kohta. kohus on viidanud problemaatikale, mis on seotud tagasisaatmise mehhanismiga eh, kui võimalusele kaks eh, lapsevanemat eh, kokkuleppele, kokkuleppeni viia, kuid samas kohtud ei ole maininud riske, mis on tagasisaatmisega seotud. ning siin on dokumendis on ka konkreetseid ettepanekuid selleks, et praegust määrust parandada, et ta oleks kooskõlas rahvusvahelise eh, raamistikuga ning eh, ühtlasi ka eh, paradigma muutusega kohaldada seda. praegusel hetkel lisas kolmkümmend üks kuni kolmkümmend kolm on see ära toodud, ma ütleksin ühtlasi seda, et vähemalt sama oluline on see, et Euroopa Parlamendi liikmed peaksid seda rahvusvahelist võrgustikku silmas ja samuti ka seda paradigma muutust ettepanekud eh, ei näe ette seda, et eh, määrust väga muudetaks, põhimõtetest peetakse kinni. ühest küljest on ettepanekud, mis üritavad eh, joonduda, joondada määrust rohkem olemasoleva raamistikuga, teisest küljest on äärmiselt head reeglid selles määruses juba sees, mis lähevad raamistikust kaugele ning mida võiks edasi eh, juurutada. nüüd ettepanekud, mis eh, lähendaks seda rohkem üheksakümne kuuenda aasta konventsioonile. artikkel kaheksa, mis on üsnagi tehnilise iseloomuga, olulisem veel on ettepanek, mis eh, on seotud artikliga kümme kaitsemeetmete kasutusele võtmise kohta. Brüssel kahe kokkupanekul äh, võt-, võtsid selle koostööd aluseks Brüssel üks, kuid kaitsemeetmed selles valdkonnas on teistsugused kui perekonna kontekstis. ning eh, siin on kolm eh, probleemi, millest eh, üks on see, et see ei loo ühtset kohtuõiguslikku alust praegusel hetkel võidakse viidata ainult nendele kaitsemeetmetele, mis oma kodumaises sead-, õiguses olemas on teiseks, eh, eh, samuti eh, võetakse praegu ainult ühe konkreetse kohtu pädevuses vastu kaitseotsused. nii et kui näiteks kui kohus näiteks Eh, kohus, kohtul on vaja otsus langetada, on tal väga raske leida vastavaid viiteid olemasolevas seaduses. Eh, eh, artikkel kuus ja kaheksa ütleb, et igasugune katse mm, sihtriigi pool, kohtu poolt mitte tagasi saada, seda võidakse vaidlustada päritoluriigi poolt. praegusel hetkel näiteks äh, äh, äh, nii-öelda varjupaiga kohtu otsuse võib vaidlustada päritolukohus. see võib-olla ei ole kõige parem reegel, sest see ei aita kuidagi kaasa kohtuvahelisele koostööle ning varjupaiga kohtuotsus peab olema seotud lapse huvidega, tema kaitsega ning päritolumaa kohus võib otsustada siis hooldusõiguse üle, need kaks asja ei tohiks omavahel kuidagi segi minna. ning äh, kohtud ei ole ka asja kuidagi parandanud, sest on öelnud, et äh, et äh, otsus, mis langetatakse päritolukohtu poolt, seda võidakse võtta aluseks vaheotsuste tegemiseks, mis tähendab siis seda, et kas laps, kas ta no,, kas takse tagasi saata ja see tähendab siis seda, et äh, laps võidakse tagasi hoopis varjupaigariiki. Äh, um, on tehtud ettepanek kaotada ära artikkel viiskümmend kaks, kui ma kuulsin, et kell helises, võib-olla minu äh, kõneaeg on läbi, võin ma edasi rääkida, jah? suur tänu, nii et artikkel nelikümmend kaks, see sõltub teie naabrist, kui ma räägin lühidalt, nii et äh, siin on ka probleem artikliga nelikümmend kaks, sest äh, see äh, tähendab siis ähm, päritolu kohtupoolset tagasisaatmist või käsu kinnitamist. ei võeta alati sellisel juhul arvesse lapse esmaseid huvisid ning see muudab asja tõesti väga keeruliseks see kõik ei ole üldsegi vajalik, sest sätted artiklis kolm eh, annavad eh, väga tõhusa raamimehhanismi. nii et eh, arvan, et peaksime pisut edasi mõtlema selle eksperimendi üle. tekib ahtlusi ka artikli nelikümmend üks kohta, kuid siin on meil tõesti äärmiselt selged sätted, mis nõuavad lapsed tagasi saatmist, ilma et garanteeritaks lapse julgeolek ma tõesti räägin hästi lühidalt äh, ettepanekutest, ähm, sest määrus sellega juba tegeleb, äh, nimelt see puudutab ümberasustamist. Äh, see otsus võeti vastu kaheteistkümnendal veebruaril sel aastal ning on ka ettepanek, mille eesmärgiks on tugevdada, laiendada sätteid, mis Eh, sunnivad kohtustuid kuue nädala jooksul otsus langetama, see puudutab ka apellatsiooni. Eh, ja samuti on säte, mis eh, soovitab, et vahendus peaks olema juba määruse, vahendustingimused peaksid olema juba määruses sees et äh, aru saada, kuivõrd mõlemad osapooled on nõus äh, vahendustegevuses osalema. suur tänu teile, proua, ja suur tänu ka selle eest, et lubasite mul pisut pikemalt rääkida. Thank you very much um.... palju tänu. ja mina tutvustan äh, teile nüüd komisjoni poolt seisukohti õiguse peadirektoraadist, mis puudutab Brüssel kaks A määruse rakendamist, siis on väga oluline, et, et see teema on täna meie arutelude keskmes, see on väga kasulik komisjoni jaoks, paljud teist teavad, et Brüssel kaks A määrust on nüüd kohaldatud kümme aastat ning viimaste aastate jooksul arutelud perekonnaõiguse vallas on kasvanud, me oleme statistikaga kursis, hetk tagasi ka näidati meile statistilisi andmeid teades, kuivõrd raske on statistilisi andmeid kätte saada, kindlasti suure huviga tutvun hiljem põhjalikumalt teie uuringuga. aga ei ole üllatav, arvestades, et inimesed liiguvad üha enam ja, ja see, et juhtumite arv järjest kasvab, ei ole üllatav. hinnangute kohal igal aastal on umbes sada nelikümmend tuhat rahvusvahelist eh, lahutust ja see, et, ähm, et ähm, abielluvad erinevatest liikmesriikidest pärit inimesed lähevad lahku, see on väga aktuaalne teema paljude kolleeg-, kodanike jaoks. uue komisjoni poliitilisi suuniseid tutvustas möödunud aastal meie uus president härra Juncker ning ähm, õigus- ja äh, põhiõiguste küsimus toodi välja kui üks kümnest prioriteetsest valdkonnast Euroopa kodanikud üha rohkem äh, õpivad välismaal, abielluvad äh, välismaale, saavad seal lapsi, siis see tähendab seda, et ka Euroopa Liidu seadusandlus peab äh, sellega sammu pidama, samm-sammult tuleb ehitada neid sildu meie erinevate õigussüsteemide vahel selleks, et suurendada vastastikku usaldust süsteemide vastu ja tagada ka kohtuotsuste vastastikune tunnustamine ja elluviimine. ja väga oluline see, et me oma kogemustest õpiksime, kuulaksime üksteist. Brüssel kaks A määrus on sellise õigusalase koostöö keskmes ja on tõesti väga kohane, et nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Parlament tõesti analüüsiksid, kuidas see määrus toimib. ja hetkel meil on poole peal läbivaatamise protsess, kus me hindame, kas Brüssel kaks A määrus toimib, tegemist on esimese läbivaatusega ning äh, kasutades ära seda, et täna on meil kohal siin ekspert ja et kõik olete siin saalis täna kohal, siis äh, tahaksime äh, jagada teiega esialgseid läbivaatamise tulemusi ning neid arutada teiega ilma pikema jututa. võin siis öelda, et möödunud aasta aprillis tuli komisjon välja aruandega, mis annab ülevaate esimesest hindamisest ning raport Liit äh, ütleb, et määrusest on äh, kodanikele märkimisväärset kasu tõusnud, eriti selles osas, mis puudutab äh, vanemlikku vastutust, abielu küsimusi. Ähm, määrus hõlmab kohtualluvuse küsimusi, koostöö tegemist liikmesriikide keskasutuste vahel ning paralleelsete menetluste vältimisega ning kohtuotsuste vaba liikumisega kuulsime just ähm, sätetest, mis puudutavad äh, laste tagasitoomist. eesmärgiks on olla nii-öelda hoiatuseks, me kindlasti väga põhjalikult analüüsime statistilisi andmeid. Ähm, härra Van Looni dokument on väga paljulubav ja huvitav, kindlasti vaatame, kas meie eesmärgid on ka reaalsuses rakendunud nii et need eesmärgid, mis seadusandjatel oli siis, kui kiideti heaks Brüssel 2A määrus. nii et ähm, me kõik suure huviga äh, tõesti tahame teada saada, kas see määrus toimib nii, nagu see kavas oli. Äh, vaatamata eelistele, mis määrusega on kaasnenud, äh, kaasnenud ja, ja, ja on näha, et määrus toimib, loomulikult on tuvastatud ka terve rida puudujääke, eriti eh, abielu küsimustes, eh, kohtualluvuse küsimuses, eh, see, et eksekvatuurmenetlus on vaid piiratult tühistatud, eksekvaatormenetlus on eriti oluline raamistikus, kus aega on tõesti väga vähe, kus mängus on lapse huvid Ähm, nägime ka seda, kuivõrd oluline on tõhustada koostööd liikmesriikide keskasutuste vahel. Äh, Brüssel kaks A määruses on väga oluline säte, mis puudutab koostöö tegemist, see on äh, umbes äh, nagu kogu selle õigusakti masinaruum ja küsimus on nüüd selles, kas ta töötab piisavalt hästi. see on eriti oluline just eraldiseisvate juhtumite puhul ja täitmisele pööratavuse puhul täitmisele pööratavuse küsimuses toodi raportis välja see, et täitmisele pööratavus ei ole alati, ei toimi nii sujuvalt, nagu me seda sooviksime. niisiis, kui komisjon tuli oma raportiga välja, siis kasutasime seda võimalust ka selleks, et algatada avalik konsultatsioon. konsultatsioon lõppes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suvel, saime kodanikelt Äh, kohtunikelt ja advokaatidelt, õigusala töötajatelt äh, väga palju vastuseid ja see andis meile parema pildi selle kohta, kuidas äh, määrus toimib. jällegi, kui nii võib öelda, oli pilt mitmetine, me saime positiivset tagasisidet, nii see on, positiivsete aspektide seas leiti, et määrus on tõhus vahend lahendamaks piiriüleseid vaidlusi, paljud vastajad hindasid selgust, mis on kaasnenud määruse jõustamisega ning rõhutati seda, et, et äh, väga olulised on äh, tunnustamise ja jõustamissätted muidugi märkusega juhul, kui neid järgitakse. teisalt ähm, saime ka teada probleemidest. nimelt see, et määruse kohaldamine liikmesriigiti ei ole Äh, ühetaoline, äh, igal pool ühtemoodi, probleemid võivad tuleneda ebaselgusest, näiteks äh, röövimiste puhul tihtipeale rõhutati seda, et kuuenädalase tähtaja jooksul ei suudeta menetlust algatada. mõningad kohtunikud märkisid, et probleeme on tagasisaatmistaotluste läbivaatamisega, tihtipeale märgiti, et Eh, probleemid võivad tuleneda sellest, et kui asjaga tegelevad mitmed kohtud, siis see ei aita just menetluse tõhususele kaasa ja leiti, et, et tegelikult oleks parem, kui meil oleks spetsialiseerunud kohtud, eh, kes on kogenud just piiri, kel on kogemus piiriüleste juhtumite puhul, see muudaks menetluse palju eh, tõhusamaks ja aitaks kinni pidada kuuenädalasest tähtajast ning konsultatsioonide käigus saadud vastuste käigus ähm, märgiti ka nii-öelda täitmisele pööratavuse äh, küsimusi, öeldi, et asjad ei ole alati nii selged, kui peaksid, nii nagu härra Van Loonhead tagasi selgitas. paljudel juhtumitel äh, on menetlus liiga pikk aga olukorras, kus aeg on väga olulise faktoriga, ei ole see lubatav. ja mida siis komisjon leiab, et peaks tegema? meil ei õnnestu lahendada, väga oluline rõhutada seda siinkohal, et võimatu on eh, pakkuda eh, õigusakti kaudu äh, Eh, lahendusi igale eraldiseisvale juhtumile, aga mida me saame teha, on õppida kõikidest nendest juhtumitest, mida meile tutvustatakse, selleks et vaadata, millised on need süsteemsed vead, mis määruses on ja keskenduda nendele küsimustele. nii et eh, oodata ei ole mitte revolutsiooni selle määruse osas, vaid eh, me püüame nii-öelda järk-järgult edasi arendada seda, mis on juba olemas ja seda ka viimistleda, täiustada milliseid valdkondi ma siis silmas pean? kõigepealt äh, perekonnaküsimustes võib-olla anda abikaasadele äh, pädevus äh, valida kohust, kes lahutusküsimust lahendab. see oleks kooskõlas laiema eesmärgiga just perede lahkumineku puhul, et, et osapooled, abikaasad omavahel koostööd teeksid ja, ja, ja et nad leiaksid kohtuvälise kokkuleppe, kui võimalik. ja see on tulnud jutuks ka äh, teiste õigusaktide puhul, mida on hiljuti arutatud, et siin oleks kooskõla. teine valdkond, mida on kaalutud, on see, et võib-olla oleks võimalik äh, paremini hõlbustada ähm, nagu sellist ähm, one-stop shopi tekkimist, et on üks kohus, kes tegeleb lahutusküsimustega, hooldusõiguse küsimustega, näiteks eh, muidugi eh, need on need juhtumid, mille puhul kõik osapooled on eh, närvis, mängus on väga palju, aga näiteks artiklis viisteist määruses võib küsida, et kas võimalus menetlus üle anda ühelt kohtult teisele, et kas see võiks Ähm, toimida tõesti sujuvalt, äh, tagasiside põhjal me oleme kuulnud, et alati see sujuvalt ei lähe. nii nagu ma ütlesin, see endiselt on meil ähm, eksekvaatormenetlus kasutuses, kasutusel eriti hooldusõiguse küsimustes, mis toob kaasa ähm, ebavajalikku viivitust ehk äh, neid küsimusi tuleks lahendada nii kiiresti kui võimalik. siis usalduse küsimus, kas usalduse suurendamine ning äh, harta artikli kakskümmend neli arvestamine, kas siin ei tuleks mõelda selle peale, et luua miinimumstandardid ähm, laste, ähm, lapsi puudutavate kohtuistungite puhul, kus nad ära kuulatakse. Ähm, siis on oluliseks küsimuseks veel äh, röövitud laste äh, tagasisaatmise menetluse tõhustamine ja üheks aspektiks on veel ähm, ajutiste meetmete küsimus, äh, mida tuleb ka kindlasti vähemalt analüüsida, siis ähm, täitmise poole pealt, mis on väga oluline, ähm, asjad selles valdkonnas alati ei tööta nii hästi, kui peaksid, vähemalt selline mulje on jäänud. Äh, täitmisele pööratavus äh, sõltub loomulikult siseriiklikest õigusnormidest ja praktikas võib see kaasa tuua väga suuri viivitusi, eriti laste hooldusõiguse juhtumite puhul, ehk ka sellega me peame põhjalikult tegelema ja nii, nagu ma juba, me juba siin varem kuulsime, küs-, koostöö küsimus liikmesriikide asutuste vahel, artikkel viiskümmend viis, ehk me peaksime vaatama, kas see pool toimib nii hästi, kui peaks. ja oluline on selgemalt kaasata ka lastekaitsega tegelevad inimesed äh, sellesse koostöösse, nii et äh, seda poolt tuleb analüüsida ja artikkel viiskümmend kuus äh, ähm, laste asukoha määramine, ka siin me oleme seda möödunud aastal liikmesriikidega seda küsimust arutanud õigusalase koostöö võrgustiku raames, nii et artikkel viiskümmend kuus on samuti väga oluline niisiis, mis meid ees ootab, nii nagu ma juba mainisin, Junckeri komisjon on äh, rõhutanud, et äh, tõhus õigusalane koostöö on väga oluline ning arvestades äh, Brüssel kaks A määruse olulisust perekonnaõiguse valdkonnas, on õige see, kui me nüüd tegeleksime põhjalikult selle määruse läbivaatamisega, selleks et luua alus võimalikuks määruse muutmiseks meil on veel päris palju tehnilist tööd kõigepealt ära teha, me peame hindamisuuringu lõpule viima, hindamisaruande koostama ning ähm, hea oleks konsulteerida ka ekspertidega, nii nagu me oleme muudel puhkudel teinud. ja äh, loomulikult äh, see kõik on aluseks, enne kui langetatakse poliitilised otsused. veel kord palju tänu, et andsite mulle võimaluse täna kõike seda rõhutada ja rõhutan veel kord, et me väga ootame teiepoolset tagasisidet, me oleme tõesti üks suur kõrv ja oleme väga huvitatud sellest, mida teie asjast arvate. aitäh härra Schotterile ja härra Van Loonile ning nüüd on võimalus kõigil, kes soovivad äh, midagi kommenteerida või küsida, võtta sõna äh, võib-olla proua McKinnas, teile kõigepealt sõna. jah, teen lühidalt. Ehm, oma avasõna raames juba tegelikult sain kõik öeldud. olen väga tänulik komisjonile selle eest, et olete valmis ehm, meid ära kuulama ja, ja, ja avatult asjaga tegelema ja siit ka küsimus, milline on olnud koostöö keskasutuste vahel, kas see koostöö on pigem paranenud või halvenenud ja millised on siin takistused? koostöö keskasutuste vahel toimib tegelikult päris hästi põhimõtteliselt. meil on äh, palju väga pühendunud inimesi, kes töötavad äh, liikmesriikide tasandil, kes püüavad tõesti anda endast parima selleks, et süsteem toimiks ja nii nagu äh, härra Luuni dokumendist välja tuleb, mõnikord on just ressursi küsimus see, kus meil vajakajäämisi on, millest väga avalikult ei räägita, aga me kõik teame, et, et eh, eelarved on pingsad ja, ja vaja on ressurssi selleks, et töö saaks tõhusalt eh, kohtadel tehtud. aga soov on olemas, tahe on olemas ja mainisin juba eh, seda kasulikku rolli, mida on mänginud Euroopa õigusalase koostöövõrgustik, kus mis koondab inimesed kokku, annab inimestele võimaluse omavahel asju arutada. üha rohkem me püüame kasutada ära selle võrgustiku koosolekuid, neid toimub aastas umbes kuus. see on tõesti väga kasulik foorum, mille käigus on võimalik arutada erinevaid juhtumeid. me oleme jätnud aega ka kahepoolseteks kokkusaamisteks ning möödunud korral, kui meil toimus üks selline võrgustiku kohtumine, arutati neljakümmet erinevat eh, erijuhtumit ja kõik leiavad, et see on selline tõesti kasulik võimalus selleks, et leida rasketele juhtumitele lahendused. loomulikult eh, miski ei takista ka väljaspool neid kohtumisi võtta ühendust ja asju omavahel arutada, aga kõik leiavad, et eh, võrgustiku kohtumistest on abi. mis ta, jah. härra Jaar, palun. jah. <laughs> Um, thank you very much. aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. mina e, esindan siin petitsioonide komisjoni ja Rahvapartei fraktsiooni. meie raportöör on proua Metsola ja tema tahtis ka tegelikult selle küsimuse esitada, aga kahjuks ta ise täna siin kohal ei olla ei saa, nii et, et ma esitan siis selle küsimuse tema äh, nimel ja tuginen siin petitsioonide komisjoni äh, kogemustele. meil tuleb äh, tegeleda siis petitsioonidega kodanikelt, kelle, kes on röövitud Ühendkuningriigist ilma nende vanema nõusolekuga. Nendele lastele on antud välja pass, et nad saaksid Araabia Ühendemiraati reisida Eh, ning selle petitsiooni eh, eh, esitajaks on siis lapsevanem, kellele anti külastusõigus selleks, et ta saaks oma lapsega kohtuda ühes liikmesriigis, aga teises liikmesriigis talle sedasama õigust ei antud. peaaegu kõigil nendel juhtudel ei suutnud Euroopa Komisjon midagi ette võtta Eh, sellepärast et leiti, et Euroopa Liidu eh, seadusi pole rikutud. Eh, tegemist on küsimusega, mis on seotud liikmesriikide pädevusega, reisidokumentide väljaandmine lastele ja eriti nendest riikidest pärit lastele, kes ei ole Haagi konventsiooni osapooled. jutt on Haagi konventsioonist, mis käsitleb siis lapseröövide tsiviilaspekte on probleemiks väikesele hulgale liikmesriikidest, kes ei ole osaks Schengeni süsteemist. lõpptulemuseks on aga see, et, et lapse parimad huvid ei ole alati äh, järgitavad. hiljutine Euroopa Kohtu äh, otsus äh, saatjate alaealiste kohta võimaldas Äh, Dublini määruse erandid, äh, tagamaks äh, saatjate alaealiste parimate huvide kaitse. see samasugune lähenemine võiks ju olla ka lapseröövi puhul, kus Euroopa Liidu reeglid mis on suunatud lapse õiguste kaitsmisele ja lasteröövi vastu võitlusele lastega kauplemise vastu lepitakse kokku niimoodi, et need kehtivad tõesti kõikides liikmesriikides, isegi nendes riikides, mis ei ole osaks Schengeni ruumist. on terve rida meetmeid, mm, mida me saame ise välja töötada, näiteks hooldusõigus ja külastusõigusalased otsused, mis on langetatud ühes liikmesriigis, tuleks tunnustada, neid tuleks tunnustada ja jõustada ka teistes liikmesriikides. Brüssel kaks A määrus näeb, e, soodustab sellist jõustamist vastavalt liikmesriikides kehtivatele süsteemidele. E, see määrus peaks neid erinevaid viise Äh, ühtlustama selleks, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid liikmesriigiti äh, otsuseid jõustada ja ellu rakendada. Äh, Brüssel 2A määruse puhul peaks komisjon arvestama ka kõigi nende probleemidega, millele on tähelepanu juhtinud inimesed, kes on pöördunud oma petitsioonidega Euroopa komi-, Parlamendi petitsioonide komisjoni poole ja mis on seotud siis lapserööviga ning lõpetuseks Äh, kodanike üha kasvav äh, mobiilsus on äh, andnud alust paljudele lapserööviga seotud kohtuasjadele. me peame seetõttu hoolitsema selle eest, et kõik õiguslikud kohustused, mis on antud liikmesriikide kodanikele, on tagatud ka teistele kodanikele, kes seisavad samasuguste probleemide ees, näiteks ju-, juurdepääs kohtuprotsessi oma emakeeles näiteks. aitäh! Austrias proua Stein järgmisena. aitäh, eh, lugupeetud kolleegid, eh, tahaksin teid eh, kogu südamest tänada nende ettekannete eest ja selle eest, et me oleme täna saanud tõesti väga laialdast teemade ringi arutada ma tahaksin üsna lühidalt peatuda eh, vahenduse teemal perekonnaõiguse asjades ning eh, kõnelda ka kohtumenetlusest, eh, sellepärast et kolleegi ettekanne tõesti pani mind selle üle mõtlema. Te rääkisite me edukate vahenduste tulemustest ja nende tulemuste kehtivustest Äh, äh, väga oluline on tõesti selliste vahenduste käigus äh, tulemusi saavutada. mind huvitaks, kuidas kolleegid ja ka teie, härra Levrov Topulis, kas arutate selliste kokkulepete tõesti kehtivuse, kas need normid pannakse kuidagi ka kohtulikult kirja Äh, või on äh, siin tegemist mingi ringmenetlusega, kas siin on mingid tähtajad, kas äh, lõpptulemuse saab kuidagi vaidlustada? ja me Austrias räägime ka sellest, et kas vahenduse kasutamine peaks olema vabatahtlik või peaks see olema kohustuslik, kes peaks kandma sellega kaasnevad kulud, sellepärast et vahendamine ju maksab ja Austrias me praegu ei saa seda kohustuslikuks teha aga eh, jah, eh, perekonnaasjades on eh, asjad alati rahaga seotud, nii et tahaksime teada ka, kuidas asjad teistes riikides välja näevad. aitäh! aitäh! aitäh selle küsimuste, küsimuse eest, ütleb härra Livatopoulos jah, mis puudutab nüüd nende vahenduskokkulepete tulemust, siis nagu ma ütlesin, vastavalt Euroopa äh, kahe tuhande üheksanda aasta direktiivile viiskümmend kaks äh, tuleb seda direktiivi äh, ellu rakendada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, see tähendab, et iga liikmesriik on leidnud lahenduse, kuidas omal moel siis selle vahenduse tulemus jõustatakse, ma võin rääkida, kuidas seda tehakse Kreekas näiteks vahenduse tulemus ja vahenduse tulemusena saavutatud kokkulepe saadetakse kohtusekretärile ja kui see on kohtusekretärile saadetud ja äh, kohus äh, on äh, selle kinnitanud, siis see on jõustatav vastavalt Kreeka seadustele, niisiis Euroopa õigusaktid äh, äh, ja see konkreetne direktiiv siis näeb ette, kuidas äh, sellised vahenduse tulemusel saavutatud kokkulepped on erinevates liikmesriikides jõustatavad. mis puudutab kulusid, siis loomulikult see on probleemiks, sellepärast et mõned organid, ametiasutused soosivad vahendust ja üritavad seda reklaamida Äh, aga alati sõltub see sellest, kas osapooltel on raha, et vahenduse eest maksta ja kui neil raha ei ole, äh, siis näiteks riik neid abistab, mõnikord ka mitte. ma pean tunnistama, et väga paljudel juhtudel äh, selle vahenduse maksumus on osapooltele probleemiks. loomulikult sõltub asi ka konkreetsest riigist ma tean, et mõnedes riikides on ette nähtud äh, toetus vahenduste puhul, äh, minu kodumaal Kreekas seda ette nähtud ei ole. Äh, üldse mitte mingisuguse vahenduse puhul meil on meil mingit rahalist toetust ette nähtud, aga aga nagu ma ütlesin, riigid ise peaksid siis selles küsimuses otsuse langetama ja ma arvan, et ma olen sellega teie küsimusele vastanud või soovite veel midagi täpsustada? okei, okei. Also, also äh, ah, the people, persons who are, yes. If I just may add. Äh, ma tahaksin siinkohal midagi ligada, ütleb proua McInnes, sellepärast et petitsioonide komisjon äh, tõesti äh, rääkis oma seisukohast, me puudutame, puutume petitsioonikomisjonis kokku üksikjuhtumitega ja äh, mõned äh, nendest petitsioonidest tõesti seavad küsimuse alla selle, kuidas liikmesriigid asjadega ümber käivad, mitte üksnes lahutuse ja kooselu lõpetamisega, aga vaid lapse õigusega äh, ning miks ma selle küsimuse üleüldse esitasin Äh, keskvõimudega seoses. meie komisjon äh, tõesti on äh, väga suurtes raskustes, sest tegemist on tõsiste probleemidega mõnedes liikmesriikides ja mõnedes liikmesriikides jõuab meieni pidevalt juhtumeid ning ma arvan, et meil oleks tõesti kasu suunistest, sest lõppkokkuvõttes pädevus selles küsimuses on ju liikmesriikidel ning kodanikel on Euroopa Liidust äh, Äh, ja, ja Euroopa Liidu ja liikmesriikide suhetest väga raske aru saada, võib-olla kommenteeritakse, kommenteeriksite lühidalt seda? jah, härra Schotter ja mulle tundub, et proua Breteli tahab ka sellel teemal sõna võtta. härra Schotter kõigepealt. Äh, jah äh, jah, ma vastasin teie küsimustele ainult osaliselt, ma mõtlesin tegelikult paljudele asjadele, aga ei maininud neid pikemalt Eh, tahtsin kindlasti anda märku, et loomulikult me arvestame eh, neid kogemusi, me arvestame seda, millega, mida me näeme, me komisjonis saame väga palju kirju ja me näeme, et ka parlamendisaadikud eh, saavad palju kirju teie valijatelt, samuti saab palju kirju petitsioonide komisjon me pöörame väga suurt tähelepanu nendele juhtumitele. mõned nendest juhtumitest ja ma ei hakka siin üksikult äh, ühtegi juhtumit äh, lahkama, aga mõned nendest juhtumitest äh, jäävad väljapoole antud õigusaktide kohaldamisala. ja see muudab olukorra väga keeruliseks nendele inimestele, sest nad on keerulises olukorras ja neil on tõesti raske sellest aru saada, et nende asjaga ei tegelda ja nad ei, nad ei tahagi mõnikord aru saada, sest nad otsivad eh, vastuseid oma küsimusele, nad otsivad lahendust ja seda nad ei saa. tegemist on väga eh, keerulise juhtumiga, nii et meil on selline pidev eh, didaktiline ülesanne, me peame inimestele selgitama, kus Euroopa Liidu seadused kehtivad ja kus mitte Äh, nii et, et see, selline teavitustöö peab olema meie pidev missioon, mis puudutab nüüd koostööd äh, liikmesriikide ametiasutuste vahel võrgustikus ja siis võrgustik on olemas selleks, äh, et kehtida seal, kus kehtib Euroopa Liidu, kehtivad Euroopa Liidu seadused, nii et asi on mõnes mõttes sama jah, ma saan teie, teist aru, tehke, mis on teie jaoks raskete juhtumitega ja mida iganes me ka teha saame selleks, et teid aidata ja selleks, et aidata petitsioonide komisjonil nende asjadega toime tulla, seda kõike me oleme valmis tegema ja üritame seda teha, aga mõnikord on asi tõesti, tõesti lihtsalt selles, et tegemist on asjaga, mis käib väljapoole Euroopa Liidu eh, seaduste kohandamisala ning äh, me ei saa inimesi aidata teeseldes, et asi niimoodi ei ole, aitäh. jah, ka mina soovisin omalt poolt äh, lisada, et äh, meie viisime läbi äh, võrdleva analüüsi, vaatasime, kuidas keskvõimud tegutsevad ning tõepoolest Äh, ressursside olemasolu äh, mõjutab olukorda, kui vaatate uuringus lehekülge viiskümmend, siis te näete seal äh, graafikut, mis näitab, et Inglismaal ja Walesis on nende taotluste protsentuaalne hulk tõesti väga suur ja seda ei saa selgitada ainult demograafiliste põhjustega nii et, et kui vaatate Inglismaa ja Walesi keskvõime, Äh, siis te näete, et nad äh, tegutsevad äh, hästi, sest nendel on palju ressursse. ning teiste keskvõimude puhul on, oli meil ka raskusi andmete saamisega. raske oli leida inimest, kes oleks meile saanud selliseid andmeid anda. nii et, et ma arvan, et Euroopas on selles osas suured erinevused Okay. <clears throat> So I would like to thank uh, ah, all. May I add something, please? Few seconds. Of course. jah, uh, kas meil on veel aega? Äh, vastaksin äh, ka äh, proua Steinakeri küsimusele, mis puudutab seda, kas vahendamine peaks olema kohustuslik või mitte see, selline vahendamine ei ole kohustuslik direktiivis äh, viidatakse sellele, et kohtunikud võivad osapooli üles kutsuda äh, vahendaja poole pöörama, pöörduma, äh, mõnedes äh, riikides tõesti kohtunikud seda ka teevad ja tõesti paluvad osapooltel pöörduda vahendaja poole, aga see ei ole kohustuslik selliste vaidluste puhul, aitäh. ja mina lisaksin veel ühe küsimuse kui äh, vahendamine ei ole äh, kohustuslik, kas see, see on teie arvates hea lahendus või ei? mina isiklikult äh, arvan, et nende konkreetsete juhtumite puhul ei oleks hea, kui see asi oleks kohustuslik. okei okay., this was a clear answer. hästi, see oli väga selge vastus, aitäh teile <laughs> So we come to the ja nüüd oleme siis äh, tänase pärastlõuna arutelude esimese osaga lõpule jõudnud ja annaksin nüüd sõna professor Lagardile äh, Pariisi ülikoolist ning tema kõneleb nimeseadusest ja sellest, kas siin on üldse seadusandlust vaja. palun, professor Lagard ah,. Merci ah, voilà. Oui, je voudrais... tere, sooviksin öelda, et minu jaoks on väga suur au esineda Euroopa Parlamendi ees ning selgitada enda seisukohti vaja, selle kohta, kas on vaja Euroopa eh, nimeseadust. kõigepealt sooviksin selgitada, miks probleemid üldse tekivad, millised on põhjused ja millised on võimalikud lahendused kõigepealt, miks see probleem üldse tekib? sellepärast, et äh, oleme juba paar aastat täheldanud, et väga paljud Euroopa kodanikud, äh, kes soovivad äh, kasutada oma vaba liikumise õigust, leiavad, et nende õigust liik-, vabalt liikuda on takistatud, sest sihtriigis peavad nad kandma teist nime kui see, mis kehtib nende päritoluriigis võtkem näiteks äh, Prantsuse ja Saksa abielupaar, kelle, kus naine on prantslane, saks- ja mees sakslane elavad Saksamaal, nad abielluvad ning vastavalt Saksa õigusele äh, valivad nad äh, endale abielu nime, mis on neile ühine ja mis arvatavasti on mehe perekonnanimi. see muutub nende ühiseks perekonnanimeks kas äh, miski on halvasti? aga ma arvan, et äh, naised saalid on äh, jahmunud sellest, et automaatselt tuleb valida mehe perekonnanimi. ma mõistan teie üllatust, aga mina rääkisin teile sellest, et abielupaar teeb sellise valiku. ning Saksa õigusruumis kaotab naine oma neiupõlve nime ning Ehm, jääb siis äh, uue nime juurde, naine aga Prantsusmaal abielludes jääb ametlikult oma endise nimega. teine äh, näide näiteks, mis on Euroopa Kohtu kohtupraktikast, Krõnkipoli kuulus juhtum, kus äh, saksa laps, kes elas Taanis ja oma vanematega, kes elasid seal Ehm, et ta äh, sündides äh, sai ta Saksa äh, Taani valitsuse või võimuesindaja, võimude poolt endale kahe mõlema kahekordne ka,, kahene nimi, kus oli siis nii isa kui ema nimed. aga kui nad soovisid panna Saksa, kui nad soovisid laps, lapse sünni registreerida Saksa võimude juures, öeldi, et see ei ole võimalik, sest Saksamaal sellist luba ei ole Saksamaal on lapsel ühe lapsevanema perekonnanime ning eh, tihtipeale eh, öeldi, et eh, see võib olla nii isiklikel kui professionaalsetel põhjustel äärmiselt keeruline ning see võis tekitada kahtlusi inimese päritolu kohta seoses sellega, et tal on kaks nime. mis on nüüd selliste raskuste põhjuseks? Äh, äh, raskuste põhjus on see, et äh, liikmesriikide nimeseadused on väga erinevad. eelkõige põhimõttelised reeglid on äärmiselt erinevad, tsiviilkoodeks on äärmiselt erinev. lapse sündides saab laps paljudes riikides ühe perekonnanime, see võib olla ema perekonnanimi, see võib olla isa perekonnanimi see võib olla vanemate abielu nimi või teistes riikides saab laps äh, kahe, kaks nime, äh, üks isa, teine ema perekonnanimi ning äh, tihti on vanematel üsnagi suur autonoomia otsustamaks, millise perekonnanime lapsele panna. nüüd äh, ja abielludes perekonnanime vahetamine on samuti erinev, näiteks äh, kas abielludes eh, mõjutab eh, abiellumine perekonnanime, kas mõlemad säilitavad oma nimed, kas võib lisada abikaasa nime oma nimele, kas eh, on võimalik valida ühised nimed ja kõik see on seotud selle kahe juhtumiga, mida ma teile kirjeldasid. ning see on, sellega on seotud ka rahvusvaheline eraõigus perekonnanimi äh, äh, näiteks paljudes liikmesriikides on ähm, nende äh, tsiviilseis ähm, seotud siis ka liikmes, nende seadusega, teises liikmesriikides on see jällegi seotud nende elukoha või asukohaga ning äh, sellel kohtujuhtumi puhul, millest ma rääkisin, oli see erinevus täiesti silmatorkav, sest taanlased äh, andsid lapsele perekonnanime, nagu seda ette nägi Taani tsiviilkoodeks ning äh, e, Taani kohus annab siin eelise Taani seadusele. Saksamaal oli jällegi asi teistmoodi nõuti Saksamaa äh, Saksamaa äh, seaduse rakendamist, sellepärast äh, et ette on nähtud, et seaduses, et laps peab saama nime vastavalt Saksa seadustele ehk siis päritoluriigi seadustele. kuidas või mida peaks siis tegema selleks, et kodanikke ei takistataks nende vaba liikumise õigumise juures? kahtlemata on vaja mingisugust Euroopa ehm, ühiste õiguste Euroopa ehm, ehm, mate-, materiaalõiguse küsimustes. Eh, ja samas ei tohi muidugi unustada, et nime panemistraditsioon on väga juurdunud ajalooku, kultuuri, usku ning need on äärmiselt erinevad ja need erinevused tõstavad esile rahvusliku identiteedi ja nii on see loomulikult kõige õigem loomulikult äh, liikmesriikide äh, õigus äh, on seotud samas kohustusega igasugust diskrimineerimist ära hoida ning respekteerida inimeste eraelu. Pole kuidagi soovitav, et see asi läheks kaugemale. samuti on võimalik ja soovitav tegutseda rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas ning siin on kaks erinevat võimalust selleks, et Euroopa seadusloome saaks äh, tegutseda, kas äh, siis äh, seaduste konflikti ja määruse reguleerimine, mis võiks siis tähendada seda, et nimesid saab panna liikmesriikides vastavalt ühele seadusele. teine võimalus välja töötada vastastikuse tunnustamise reegel äh, ehk siis ehm, eh, tunnustada seda, mis toimub eh, teises liikmesriigis. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kõigepealt tuleks välja töötada eh, nimede tunnustamise reegel ning ehm, hiljem õigusloomelise konflikti reeglite ühtlustamine. see ei tähenda loomulikult seda, et ma oleks sellise ütlustamise vastu arvan aga, et äh, sellise, selline ühtlustamine nime seaduse puhul oleks äärmiselt piiratud. kui ma tuleks tagasi nüüd selle saksa-prantsuse abielupaari juurde, see, et äh, naine säilitab oma nime vastavalt äh, Prantsuse õigusele, kuid Saks vastavalt Saksa õigusele ta selle kaotab, ta peab endale mehe nime võtma vastavalt Saksa seadusele on, ei takista iseenesest äh, vaba liikumist. Äh, vaba liikumist takistab see, et äh, nimi, mis on kasutusele võetud Saksamaal, ei leia tunnustamist Prantsusmaal. Gunsimboli ähm, juhtumi puhul ei olnud see erinev tsiviilõigus Taanis ja Saksamaal äh, mis takistab vaba liikumist, vaid probleem oli selles, et Saksamaa võimu esindajad keeldusid tunnistamast ehm, Taani reeglite järgi pandud nimele. seega tundub äh, olevat äärmiselt oluline vastastikuste nimede tunnustamine äh, selle üle otsustada ning äh, selles osas tahaksin juhtida teie tähelepanu Hollandi õigus seadusloomele, äh, kes võtsid vastu, kes, kus võeti vastu äärmiselt detailne seadusartikkel, mis puudutas nimede tunnustamist. ja olen välja töötanud äärmiselt äh, pika ja raskesti loetava dokumendi. ma arvan, et vastastikune tunnustamine äh, peaks puudutama nime panemist, nimede vahetamist, see peaks eh, puudutama siis tsiviilseisundi muutmist eh, abiellumise puhul eh, või see peaks siis tähendama seda, tunnistatakse vastastikku nimesid Euroopa kodanikule antud nime puhul kolmandas riigis näiteks äh, alates hetkest, äh, kus äh, nimi antakse Euroopa kodanikule kolmandas riigis, kui seda tunnistatakse ühes liikmesriigis ning kui see tunnistamine on ähm, kantud ka selle riigi ametlikku registrisse, sellisel juhul on, saab sellest ametlikult eksisteeriv nimi ühes liikmesriigis, mida peaks mujal tunnustama. veel üks keeruline küsimus, raske on teada, peaks, kas peaks nimede tunnustamine eh, olema seotud eh, kas siis eh, näiteks seotusega seoses kodakondsusega või ametliku elamisloaga, asukohariigiga või kas see peab tulema kodaniku enda poolt? ma, me võime muidugi väga pikalt selles olulises, olulises eh, küsimuses eh, rääkida, kuid eh, ma arvan, et nime tunnistamine on loomulikult see sõltub riigis toimivast korrast ja tavast ning kui Eh, on nimi omistatud teises riigis, sellega peaks kaasas käima kontrollimenetlus ja eh, tihtipeale aga see kontrolli eh, protsess võib olla takistuseks kodanike vabaks liikumiseks. selline määrus täieldaks väga kasulikult Euroopa Komisjoni ettepanekust kahekümne kaheksandast aprillist kaks tuhat kolmteist, millest on siin eelnevalt juba räägitud kus räägiti ligipääsu lihtsustamisest teatud äh, avalikele dokumentidele Euroopa Liidus ning äh, mis jätaks rakendusalast välja äh, dokumentide sisu tunnustamine, mis on välja antud teistes liikmesriikides. tänan teid, nagu te näete, ma ei rääkinud oma kõneaega isegi täis, aitäh, suur tänu teile teie väga huvitava ettekande eest. ma tunnistan, et ma, ma, mind hämmastas ise alguses sisu, kuid nüüd ma mõistan, miks see oluline on. kas keegi soovib esitada küsimusi? Yes, professor uh,. Eh, Mr Klapp. härra Klapp. aitäh Eh, see oli äärmiselt huvitav ettekanne, eh, mulle see tõesti meeldis väga ja ma lugesin eh, samaaegselt ka seda dokumenti ja ma märkasin, et seal ei olnud viiteid anglosaksi õigussüsteemidele. loomulikult Šoti raamistikus meil on tavaks see, et naisel on võimalus valida, kas siis võtta abikaasa nimi või jääda oma nime juurde ja see leiab kajastamist ka nendes dokumentides, mis me näiteks koostame vara äh, omandiõiguse ülemineku äh, abielus. naine on alati kas äh, Mrs Jones või Jones ja Smith. nii et, et tahaksin küsida, et kas te olete mõelnud ka üldise õiguse süsteemile ning nime küsimusele Eh, Teie oma uurimuses eriti palju sellest ei räägi, aga võib-olla teil on selles vallas meile midagi öelda no,. Eh, ma vabandan, eh, et ma ei maininud üldise õiguse riike oma artiklis, tegelikult see on võib-olla sellepärast, et Eh, nende riikidega probleeme ei ole, eh, sellepärast et eh, nemad on igati vastuvõtlikud ja nemad ei keeldu kunagi mõnede nimede tunnistamisest. minu kogemused selles vallas on siis tõesti perekonnaseisukomisjonis, seal on käsitletud mitmesuguseid nimedealaseid konventsioone ja Ühendkuningriigi ja Iirimaa delegatsioon või vähemalt Ühendkuningriigi Äh, delegatsioon äh, on alati öelnud, et nende jaoks oli tegemist äh, väga huvitava küsimusega, see oli puht, aga puht Mandri-Euroopa küsimusega, nii et väga tüüpiline inglaste vastus, aitäh. see siis näitab, et Ühendkuningriigis on ka mõned asjad lihtsad, ütleb härra Clancy. Euh, si, si je peux. kui lubate Äh, lisaksin, et äh, äh, tegelikult oleks väga hea, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid sama liberaalsed kui Ühendkuningriik ning tunnustaksid piiramatult nimesid, mis on antud teistes riikides. ja te olete tõesti väga lahke, aitäh! sur ces compliments ja nende tänusõnadega, äh, kui keegi rohkem sõna ei soovi, teen ettepaneku, et me teeksime äh, pausi kuni poole viieni äh, ja ei, siiski jätkame neli kakskümmend, nii et, et paus kümme minutit. niisiis neli kakskümmend, siis jätkame oma arutelude kolmanda osaga, aitäh. Aujourd'hui,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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. teen ettepaneku jätkata tööd. me peame lõpetama täna täpselt kell kuus. kuna kell kuus lõpeb äh, tõlge, nii et selleks, et aega maksimaalselt ära kasutada, alustagem taas tööd, läheme kolmanda osa juurde ning kõigepealt annaksingi sõna doktor Schepelile, majandusõiguse professorile ähm, Brussels Schools of International Studies Genti ülikoolist Brüsselist, ähm, doktor Harm. Schepel, sõna on teil ja ma loodan, et keegi teid ka kuulab. aitäh, ma karjun, võib-olla siis kuuldakse mind paremini aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, aitäh kutse eest siia tulla, see on suur au Äh, pisut ka heidutav, sellepärast et need juhtnöörid mulle anti, on, olid äh, rahvusvaheline eraõigus, ülemaailmse juhtimise reguleerimisvahend, see on äh, väga heidutav teema, mina tegelikult ei ole jurist, kes tegutseb rahvusvahelise eraõiguse vallas, et vabandan juba ette. ma käsitlen rahvusvahelist eraõigust kahel eraldi viisil, kõigepealt äh, ma räägin sellest, kuidas äh, eraisikute roll äh, ülemaailmses juhtimises on kasvanud ja räägin rahvusvahelisest eraõigusest kui viisist, kuidas lahendada konflikte erinevate õiguskordade vahel või vähemalt äh, kuidas reguleerida suhtlust nende erinevate õiguskordade vahel Äh, oma ettekandes räägin kahest eraõiguslikust juhtimise režiimist. üks puudutab rahvusvaheliste standardite kehtestajaid, näiteks kehtestajaid kvaliteedi ja ohutuse vallas ning siis räägin äh, investeeringute ja arbitreerimise äh, valdkonnast. mõlemal on tohutu suur mõju ülemaailmsele majandusele ja samuti eh, piiravad nad riikide võimalusi ühiskonda reguleerida. Eh, mõlemad eh, nendest valdkondadest on aluslepingutega delegeeritud või alu, üldse lepingutega delegeeritud Maailma Kaubandusorganisatsioon seob oma liikmed rahvusvaheliste standarditega Eh, oma tehniliste määruste ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel ning kahepoolsed investeerimislepingud eh, võimaldavad investoritel pöörduda arbitraažikohuste poole selleks, et oma eh, vaidlusi lahendada ning mõlemal juhul on siis rahvusvaheline õigus nõnda nii-öelda erastatud ning mõlemal juhul need süsteemid tekitavad tõsiseid kollisioone sest et äh, tegemist on erinevate õiguskordade omavaheliste suhetega. kõigepealt äh, minu argument on üsna selge äh, legitiimne ning funktsionaalne ülemaailmne juhtimine tuleneb õiguskordade omavahelisest suhtlusest ja kui me tahame kaitsta õiguskorda poliitilisest ja majanduslikust sekkumisest, siis need hakkavad töötama vastu Äh, meie eesmärkidele. Äh, rahvusvaheline eraõigus mängib selles kõiges väga olulist rolli, sest see reguleerib erinevate õiguskordade vahelist äh, vastasmõju. kõigepealt rahvusvahelised standardid. suur osa raamatupidamise alastest sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest, mis ülemaailmselt majandust reguleerivad, on paika pandud eraühenduste poolt. Nende tuumiknõudlused on üllatavalt ühtsed Äh, äh, nende käsiraamatud ja äh, muud dokumendid sisaldavad tohutut infot sisemiste haldusmenetluste kohta ning loomulikult on need ka õiguslikult tunnustatud. kuivõrd legitiimsed need süsteemid ka ei tundu, neil ei ole seadusega võrdset staatust, tavaliselt leiab aset üks kahest, kas need standardid Äh, siis äh, jõustatakse uuesti kui äh, seadused, niimoodi tehakse näiteks Euroopa Liidus, kui komisjon võtab üle, kasutusele rahvusvahelised raamatupidamisstandardid või neid standardeid koheldakse kui fakte. probleem on aga selles, et faktidele ei saa mingeid normatiivseid nõudeid esitada maailma Kaubandusorganisatsioonis äh, Euroopa Liit äh, kunagi äh, Euroopa Liit kaevati kohtusse selle eest, et Euroopa Liit ei tuginenud oma määrustes kodeksi juhtumile Euroopa Liit väitis, et standardit äh, ei peetud rahvusvaheliseks standardiks äh, WTO õiguse kontekstis, äh, sellepärast et seda ei olnud ühehäälsuse alusel vastu võetud. see standard võeti vastu siis reede pärastlõunal Roomas, kellaaeg oli hiline, enamik inimesi oli juba ära läinud ja niimoodi see standard võetigi vastu, täitmata vaja, vastava, vajalikke nõudmisi tollal hetkel äh, siis äh, see äh, argument lükati tagasi, öeldi, et rahvusvaheline standard on rahvusvaheline standard, mis on vastu võetud rahvusvahelise organi poolt ja see, mil-, kuidas ta täpselt vastu võeti, ei ole absoluutselt oluline Äh, äh, otsuses äh, öeldi, et sellised järeldused ei mõjuta mitte mingisuguseid nõudeid, mida rahvusvahelised organid ise peavad, seavad nende standardite vastuvõtmiseks, niisiis teisisõdu, kui ei ole vaja ühehäälselt heaks kiita neid standardeid rahvusvahelises organisatsioonis, siis seda ei saa tõlgendada niimoodi, et rahvusvahelised standardi, rahvusvaheliste standardite vastuvõtmiseks ei ole üleüldse vaja üksmeelt, meie ei ole need, kes otsustavad. aga me peaksime otsustama teise tuunikala juhtumi puhul Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel see otsus siis tühistati, mis langetati ja Äh, nõuti siiski rahvusvahelistest standarditest kinnipidamist. Äh, äh, aga selleks tuli see otsus tõsta siis lepingu tasandile kooskõlas Viini konventsiooniga. mis siis nüüd saab? maailma Kaubandusorganisatsiooni õigus delegeerides siis teatud standardite seadmist rahvusvaheliste organitele, äh, saadab, äh, lisab sinna siis teatud menetluslikud nõudmised, see on kindlasti samm edasi. Läheksin nüüd teise juhtumi juurde, see puudutab investeeringuid ja arbitraaži majanduse üleilmastumise tingimustes on äh, äritehingud äh, erinevate riikide kodanike vahel kasvamas ning loomulikult äh, kaubandusküsimustes on arbitraažjuhtumid pidevalt kasvanud, see on loogiline, võib-olla vähem Äh, silmatorkavad äh, need investeerimislepingutega seotud arbitraažijuhtumid ja nende hulk on kasvanud isegi kiiremini tuhande üheksasaja üheksakümnendatel äh, kahepoolsete investeerimislepingute arv plahvatuslikult kasvas ja samuti kasvas ka siis nende juhtumite hulk, millega arbitraažiorganite poole pöörduti. arbitraaž Äh, puudutab äh, siis äh, avalikku rahvusvahelist õigust ja kaubandusküsimustes läbiviidav arbitraaž on natukene teistsugune ja on tehtud ettepanek, et investeeringute küsimuses peaks arbitraaž olema tegelikult avaliku õiguse osaks või alaliigiks. mina siin ei hakka hindama investeeringute arbitraaži süsteemi aga on üks teema, mida tahaksin tõstatada ja see teema puudutab äh, selle režiimi äh, vastastikust mõju teiste õiguskordadega, võib-olla ma peaksin siin natukene tausta selgitama, investeerimislepingud tavaliselt näevad ette kahte liiki standardid, äh, relatiivne standard, mittediskrimineerimine ja absoluutsed standardid et mitte mingit võõrandamist ilma hüvituseta ja samuti nähakse ette siis aus ja õiglane kohtlemine. selle viimase standardi osas ei, seda standardit tavaliselt kasutati siis, kui investori kohtlemine oli tõesti niivõrd kohutav ja šokeeriv, et see Äh, oli vastuolus rahvusvahelise õiguse standarditega, vaatamata sellele, millise kodakondsusega see investor oli. investeeringute õigus on aga arenenud ja nüüd on seda ausa ja õiglase kohtlemise standardit laiendatud ka teistele juhtudele ja nüüd tähendab see seda, et võõrustaja riik peab siis tagama stabiilse äri- ja õiguskeskkonna ja raamistiku. Äh, see omakorda toob kaasa olukorra, kus investeeringute tribunalid Äh, äh, nõuavad, et riigid peaksid kinni äh, rahvusvahelise õiguse reeglitest, mis puudutavad välisriikide investorite kohtlemist ja ei luba neid siis kohelda täpselt samamoodi nagu oma siseriiklikke investoreid. tribunalid on kasutanud siis Äh, poliitilises protsessis osalemise õigust kui argumenti. investeerimisseaduste ülesanne on kaitsta siis äh, väljaspool olijaid, kellel puudub juurdepääs poliitilistele vahenditele, millega, äh, mida kasutada siis valitsuse siis vaenuliku tegevuse korral ja tavaliselt üritatakse leida siin tasakaalu investorite legitiimsete varaliste õiguste vahel ja riikide õiguse vahel avalikkuse huvides seadusi vastu võtta. aga mõnikord lähevad asjad palju kaugemale. Jukose juhtumi puhul pidi tribunal selgitama Äh, äh, ühte üsnagi valulist fakti, äh, see juhtum jõudis Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Inimõiguste Kohus tihtis, et konventsiooni artiklit üks lõige üks ei rikutud, tegemist on siis omandiõiguse kaitsega ja investeerimistribunal pidi selgitama, miks investeerimislepingud kaitsevad välisinvestorite õigusi rohkem kui inimõiguste kohtud inimõiguste konventsioonid panevad paika miinimumstandardid, mille, millel on õigus kõigile kõigil kodanikel, vaatamata tahtlusele nende poolt, investeeringud, kaitselepingud, äh, aga äh, on mõeldud just nimelt meelitamaks äh, inimesi investeeringuid tegema ja seetõttu on mõide, mõistlik, et selliste Äh, lepingute puhul ei äh, hakataks äh, siis kaitset nõrgendama. loomulikult on tegemist väga erakordse otsusega väga lugupeetud kohtult Äh, rahvusvaheline investeerimisõigus äh, siis tagab investoritele standardid, mis on kõrgemad kui koduriigi investoritele ja ka kõrgemad, äh, kui riikidelt nõutakse rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonide alusel. kõnelejal palutakse hakata lõpetama ja kõneleja ütleb, et ta kohe peagi lõpetab kas kohus, kui ta peab sellist otsust kohaldama, kas äh, siis ta peab otsustama, kas äh, välisriigi äh, kohus on investorit korralikult kohelnud ja kas talle on tagatud kõik õigused, millele tal on õigus vastavalt rahvusvahelisele õigusele. ja te tahtsite, et ma hakkaksin lõpetama ja minu lõppkokkuvõte on väga lihtne. antud hetkel arbitraažikohtute otsused Äh, on sellised, et äh, liikmes, et äh, riikide võimud ei saa sinna sekkuda, neid tuleb automaatselt jõustada. sellisest autonoomiast pole kasu ei arbitraaži õigusele ega ka asjasse segatud riikide õigusele, aitäh! aitäh, doktor Šeppel ja nüüd tervitaksin Pablo Cortesi Leicesteri koolist kes tutvustab meile järgmist teemat ja selleks on Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus um,. Um, ma... palju tänu, proua eesistuja. mul on suur au olla täna siin Euroopa Parlamendi komisjon selleks, et tutvustada uuringut, mis puudutab Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust ja uut Euroopa Komisjoni ettepanekut. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vabatahtlikult valitav menetlus tsiviil- ja kaubandusasjades piiriüleste juhtumite puhul ja ulatuses, mis ei ületa kahte tuhandet eurot. suures osas on tegemist kirjaliku menetlusega, erijuhtudel võib kohus, kohtunik nõuda ehm, suulise kohtuistungi korraldamist, äh, uuring näitab, et seda kasutatakse rohkem, kui äh, oleks oodanud ja tähtajad on lühikesed. praktikas umbes kolmandik äh, isikuid, kes kasutavad seda menetlust, omavad ka õigusnõustajat. see menetlus on kättesaadav kõikides liikmesriikides madala väärtusega piiriüleste juhtumite puhul ja kohtuotsus on eh, otse jõustatav ilma eh, seda, et tuleks juurde lisada eksekvaatormenetlus. üleüldiselt sellest menetlusest eh, see on tõhusam kui siseriiklikud menetlused tegelemaks piiriüleste juhtumitega, aga siiski praktikas seda kasutatakse liiga vähe mm, mm, mm, meil on umbes äh, kolmsada juhtumit äh, liikmesriigi kohta. Äh, komisjon on läbi viinud uuringu, kaalumaks, kuidas oleks võimalik menetlust parandada, eriti seda, et seda ei kasutata väga aktiivselt. põhitakistuseks on teadlikkuse puudumine Euroopa eh, Tarbijakeskuse uuringu kohaselt vaid kaksteist protsenti Euroopa Liidu kodanikest on üldse kursis, et selline menetlus on olemas ja viiskümmend kolm protsenti kohtunikest ja kohtupersonalist eh, ei ole ka kursis, et selline menetlus üldse olemas on, kuigi nad peaksid seda isegi kasutama. nii et eh, teadlikkust on vähe. tihtipeale menetluspooled ütlevad, et, et, et kohtukulud ja tähtajad on ebaproportsionaalselt suures, suured võrreldes eh, vaidluse all oleva summaga. ja tundub, et ei ole selget analüüsi selle kohta, kes peaksid olema äh, need, kelles, kes sellest menetlusest kasu saavad, selleks peaksid olema Euroopa tarbijad, kodanikud, väikesed ettevõtted, aga praktiliselt kasutavad seda menetlust vaid ettevõtjad ja, ja väga teadlikud kodanikud, keda ei ole meil palju. seda lubab ähm, arvata see, et uuring näitas, et, et täitmise tagamisel ei ole äh, probleeme. täitmise täitmise tagamine, täitmisele pööratavus toimub siseriikliku menetluse alusel ja tegelikult tarbijad, kui nad kasutaksid seda, oleksid silmitsi suurte raskustega, kuna tarbijad kasutavad menetlust oma kodukoha kohtus ja peavad siis selle otsuse täitmisele pöörama teises liikmesriigis, teises keeles, kasutades teise riigi menetlust ja tegelikult Euroopa tarbijate keskused ei soovita tarbijatel seda kasutada. tarbijakeskuse uuring näitas, et kõige suuremaks äh, raskuseks äh, selle menetluse kasutamisel tarbijate jaoks on just täitmisele pööratavuse küsimus. komisjon on äh, teinud mitmeid ettepanekuid, mis avaldati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal novembris, mis leidsid positiivset vastukaja aga äh, ei ole suudetud astuda piisavalt samme selleks, et, et tõhustada täitmisele pööramist. Äh, komisjonil on kavas muuta Euroopa maksekorralduse menetlust, äh, aga oli neid, kes leidsid, et see võiks sobitada väiksemate kohtuvaidluste menetlusse raam, raamesse võttes arvesse mm, tehtud uuringuid ja tulemusi, et äh, kui tegemist on kohtuvaidlusega, mis ulatub kuni viie tuhande euroni, siis äh, see on umbes seesama kulu, kui et äh, sa annaksid kohtusse kümnetuhandelise võla. ja, ja tuleb määratleda ka täpsemalt seda, mis on piiriülene nõue ja ka elektrooniliste sidevahendite kasutamise võimaluse parandamine on oluline, et, et suuliselt osapooli ära kuulata. ja see on võimalus kulude kokkuhoidmiseks. nii et äh, menetlusega kaasneb terve rida kulutusi ja oleks kulutõhusam, kui vaid üks kohus keskendub äh, tehnoloogiliste vahendite kasutamisele, just selliste äh, äh, juhtumite menetlemisele, et võita mastaabisäästust. ja komisjon soovitas ka kohtukulusid kärpida kümme protsenti, me teame, et selline ettepanek on vastuoluline, arvestades praegust majanduslikku seisu liikmesriikides, leidsime, et kohtutasudel võiks olla ülempiir kümme protsenti kindlasti kümnest tuhandest on tuhat, mis on päris kõrge tasu. minu ettepanek oli eh, eh, luua selline astmeline tasu, eh, üle kahe tuhande euro oleks kohtutasu viis protsenti ehk väiksem. on tehtud ka ettepanek, et täitedokumendi tõlge peaks piirduma Äh, lihtsalt kohtuotsustega, mitte kogu äh, täitmise pööratamise vormiga, mis äh, on saanud positiivset vastukaja. selgust ei ole selles osas, kas abi tuleks pakkuda ka isikule, kes otsustab nõude esitada teise liikmesriigi kohtusse, kui teise liikmesriigi kohus on pädev kohus antud vaidluse lahendamisel. kui osapooled väljendavad oma nõusolekut jõudmaks kokkuleppele, et kas siis on vaja kuulamist, on üks küsimus. ma usun, et enamus soovitustest, mille komisjon on välja pakkunud, eh, eh, leiavad toetust aga äh, ma äh, olen tugevalt sellel seisukohal, et, et äh, meil on vaja veel täiendavaid ettepanekuid selleks, et tugevdada täitmise poolt. ei piisa sellest, et me lihtsalt pelgalt vaid teavitame kodanikke, et, et kus on see millised, millistelt kodulehtedelt saab teavet või millised asutused vastutavad täitmise eest. et siin on erinevad keeled mängus, erinevad menetlused ja ka õigusabi küsimus ja, ja, ja kulude eh, küsimus, eh, eh, võib-olla isegi nii-öelda kulud kaetakse teatud osapoolte poolt, kui tegemist on tarbijatega. minu järgmiseks soovituseks on see, et, et korralikult ei ole veel toime tuldud ka selle küsimusega, mis puudutab äh, teavitamist väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta Euroopas. selleks, et menetlus oleks tõhus, selleks äh, peaksid olema erinevad äh, menetlused seotud ja üksteist täiendavad. uuringud on näidanud, et aast-, jaanuariks kaks tuhat kuusteist on meil Euroopa internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mille läbi on võimalik suunata tarbijate eh, kaebusi eh, e-kaubanduse valdkonnas ja kui eh, need vaidlused ei leia lahendust, siis suunatakse osapooled vastavasse kohtusse, kes vaidluse lahendavad väiksemate, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kaudu ja ma usun, et kui äh, taotleja ja vastustaja täidavad ära kõik dokumendid, näiteks äh, esitavad nõude, siis äh, tuleb neil nõuda, kas nad soovivad kasutada alternatiivset vaidluste lahendamise menetlust ja, ja kui nad ei soovi või, või küsida, et kas nad sooviksid seda kasutada paljudes riikides, Inglismaal, Walesis, Iirimaal on olemas siseriiklik väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja neil on kohtu juurde kuuluvad juba vastavad eh, vahendusmenetluse võimalused. Neil on võimalik eh, vahendajaga juba nii-öelda võtta telefoni teel näiteks ühendust, eh, vahendaja ütleb, et, et me et sul on kuulamine sellel kuupäeval, aga kas sa ei kaaluks võimalust kohtuväliselt kõigepealt kokkuleppele jõuda? ja sellised kohtutega seotud menetlused ei ole kättesaadavad piiriüleste menetluste puhul ja ma usun, et, et on õigustatud, et sellised menetlused oleks avatud ka piiriüleste kohtuvaidluste puhul sellised alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused. ja e, siin on selliseid kohtukeskuseid, e, kes saaksid oma abi pakkuda, e, pakkuda abi kas või keeleküsimuses, kui osapooled vajavad sellist abi. ja lõpetuseks, kõnelejad katkestatakse, palun olge nii kenad ja hakake jõudma kokkuvõteteni teen seda, vabandan. kokkuvõtteks tahaksingi rõhutada seda, et me kõik teame, et alternatiivne vaidluste lahendamine ei ole mingi imeravim, aga ta on kulutõhusam ja kiirem kui kohtumenetlus ja mis on oluline, eh, tavaliselt eh, alternatiivse vaidluste lahendamise kasutajad on tulemusega rohkem rahul kui kohtumenetluse kasutajad ehk see annaks usaldust juurde mm, siseturul ja parandaks siseturu toimimist. aitäh! ja nüüd saab sõna minu kolleeg, eh, liige Kieringer-Dösenberg, kes on eh, juurikomisjoni aseesimees ning väiksemate kohtuvaidluste määruse läbivaatamise raportöör, palun. Eh, thank you very much, Maddi. suur tänu sulle. ma jätkan nüüd oma emakeeles, sest äh, kõik dokumendid emakeeles, sest kõik selles keeles ette valmistatud, sooviksin igatahes tänada äh, südamest selle huvitava sissejuhatuse eest ja jätkan nüüd äh, mõningate oma märkustega. ja loodetavasti järgneb huvitav arutelu. <clears throat> Począwszy od nazwy e, tej... Kõigepealt alustaksin selle määruse nimest. selle nime osas meil on juba teatud kahtlusi, kas me peaksime kasutama seda sõna small claims, selle väiksemad kohtuvaidlused tähendavad igas riigis ise asja üldiselt eh, tahaksime me see, et seda, et see dokument oleks kergesti mõistetav ja hästi toimiv kõigi nõuete osas äh, kuni kümne tuhande euroni. me ei äh, taha rääkida mitte mingitest muudest nõuetest, äh, tõesti nõuetest, mis jäävad tõesti ainult selle, sellesse vahemikku. Bulgaarias ja Leedus tegelikult kümme tuhat eurot ei ole mitte mingisugune väike summa kui arvestada, milline on tavaline inimese palk Leedus või Bulgaarias õigusasjade komisjonis äh, on äh, üksmeelne kokkulepe selles osas, et see dokument peaks toimima paremini ja seda vahendit peaks kasutama ka, kasutatama rohkem ja ka kohtunike hulgas, mitte ainult tarbijate hulgas. ma ei hakka siin praegu mainima üksikasju, komisjoni ettepanek äh, tuleks läbi analüüsida, aga Äh, peatuksin mõningatel üksikasjadel, mis teevad tarbija elu keerulisemaks. Äh, kohtukulusid äh, ei saa tasuda krediitkaardiga sellised maksed peab aset leidma, sellised maksed leiavad aset kohtuhoones niisiis me soovime, et need tasud oleksid võimalikult väikesed, nii et, et kodanikel üleüldse oleks huvi eh, oma väikesummaliste kohtuvaidlustega asja algatada. Eh, eh, sellised nõudmised Euroopa turul, mis Euroopa turul praegu kehtivad, on viinud selleni, et Äh, tarbijat koheldakse tavaliselt halvasti, see menetlus ei toimi ning äh, nüüd avame arutelu, meil on kakskümmend minutit aruteludeks, aitäh. Bardzo proszę mój kolega pan Buda. Härra Tuuda, palun. Da, mulțumesc foarte mult. Aitäh, lugupeetud eh, eesistuja, eh, ma eh, tõesti hindan kõike seda, mida me täna siin kuulsime ja hindan ka väga komisjoni ettepanekut, aga samas olen ma ka seisukohal, et eh, me peaksime veel järele mõtlema selle üle, mida sel, mis, mis on seotud selle menetluse rakendamisega. me rääkisime nõuetest kuni summani kümme tuhat eurot. komisjon räägitakse, et kas eh, see summa peaks olema midagi muud. meie Rahvapartei eh, leiab, et siin tuleks eh, teha mingi eraldus, et näiteks füüsilistest, füüsilistele isikutele kümme tuhat eurot ja teistele rohkem ja mina olen seisukohal, et selline menetlus on tõesti äärmiselt vajalik, sellepärast et selline menetlus on oluline vahend äh, Äh, mida oleks äh, väga lihtne kodanikel kasutada, aga samaaegselt äh, on seal ka ennetav menu, e-, ennetav mõju, et selliseid juhtumeid ära hoida ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et kui ühiskonnaliikmed teadvad, et on olemas niivõrd lihtne õiglusvahend, mida niivõrd kergesti võib kasutada, siis on nad kindlasti rohkem huvistatud sellest, et kõik ka oma kohustusi täidavad ning eh, kui me räägime jällegi selle menetluse rakendusalast, eh, siis peaksime ka oma loogik-, mõtlemisega natuke kaugele minema, kas meil oleks vaja siin viis tuhat eurot, kümme tuhat eurot, kaks tuhat eurot, see on üks asi, aga eh, ühte asja peame me veel tegema ja tahaksin komisjonil ja komisjoni ja nõukogu üles kutsuma selle kõige üle järele mõtlema ning peaks olema ka võimalus, et Eh, et seda kõike ellu rakendatakse, et eh, niimoodi, et töö, kui jutt on töölepingutest ja tööõigusest, aga siis peab see kõik olema rakendatav. ma ei mõtle siin palgale või koondamistasudele, asjadele, mis on ainult tööõigusega seotud, aga kui me räägime individuaalsetest töölepingutest, siis peab see menetlus samuti olema kohaldatav. meil on eh, kümme miljonit inimest, kes elavad teistes riikides kui nende kodumaa, nad on sinna tööle läinud ja on väga palju selliseid olukordi, kus neil on individuaalne tööleping sõlmitud ning see leping siis tühistatakse niimoodi, et inimesele palka makstakse Eh, inimesel, kodanikul ei ole raha selleks, et eh, kaebust esitada eh, selle ettevõtte vastu, mis talle palka ei maksta ja ja ta ei saa ilma palgata ka koju tagasi mööduda, miks ei peaks neile andma võimaluse siis ka selle ettevõtte vastu kohe hagi esitada? Euroopa tasandil sellisele probleemile praegu mitte mingisugust lahendust ei ole, kui Äh, sellel äh, firmal on äh, esindus inimese koduriigis ja siis on võimalik reageerida, aga muidu mitte, nii et, et ma paluksin, et komisjon selle üle järele võtleb, me vajame täiendavaid vahendeid, mis aitaksid kodanikel tõesti omada võimalust oma elu kergemaks muuta. ja nüüd, mis puudutab erinevaid tariife või makse või muid tasusid, ma arvan, et Äh, need ei ole ka tingimata just kõige paremad. Äh, ka minu kodumaal ei ole inimestel just palju raha ja seetõttu teen ma ettepaneku, et näiteks neid makseid saaks teha ka elektrooniliselt, need maksed ei peaks tingimata kohtuhoones asulet, aset leidma. ma arvan, et äh, seda asja annaks ka teisi korrald-, teisiti korraldada, näiteks maksta pangaülekandega või äh, Äh, ma ei tea, või kas või raha postiga saata. nii et, et minu arvates on tegemist igatahes väga vajaliku ja kasuliku asjaga Euroopa äh, kodanikele ja ma loodan, et see muudab meie kodanike elu paremaks, aitäh. aitäh, kas äh, keegi veel soovib sõna võtta sellel teemal? no nii, nii viidi, Villu, diskutantov. E, ma ei näe, et keegi rohkem äh, sõna sooviks. tahaksin teile lihtsalt kõnelda, kuidas järgmised sammud selles menetluses välja näevad. järgmistel nädalatel valmistatakse ette muudatusettepanekute põhjal kompromissmuudatusettepanekud, nende muudatuste põhjal, mis selle dokumendi kohta on esitatud ja ma usun, et järgmisel täis, täisel koosolekul märtsis me hääletame nende ettepanekute üle ning siis saame, on meie komisjonil, õigusasjade komisjonil siis mandaat nõukogu ja komisjoniga läbirääkimisi pidada. me äh, äh, teame juba osaliselt nõukogu seisukohta, eriti seda, mida nad meie ettepanekutest arvavad. ja me teame ka, millised on loomulikult komisjoni ettepanekud ning äh, Läti eesistumise ajal äh, peaksime me selle õigusakti vastu võtma selleks, et Euroopa kodanikud saaksid seda kasutada ja ka VKE-d ja füüsilised isikud, äh, nagu juba öeldud, nii et, et suur aitäh kõigile! Yes. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just very brief palun, sõna on teil. aitäh, teen lühidalt selleks, et vastata kõlanud küsimustele. võin öelda, et äh, pikalt on arutatud seda, et kas need rahalised piirid peaks olema erinevad, üks piir äh, füüsilisele isikule, teine ettevõttele. siinkohal tuleb meeles pidada seda, et alternatiiv Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlustele on siseriiklik menetlus, mille raames osapooled peavad reisima, tulema kohale eh, suulisele kohtuistungil, eh, mis ei ole mõistlik eh, väiksemate kohtuvaidluste puhul. ma saan aru, et mõned ütlevad, et üle viie tuhande ei ole piisavalt kõrge piir, aga see ei õigusta seda, et et äh, parem oleks kasutada siseriiklikku palju koormavat menetlust, mis nõuab seda, et osapooled peavad reisima, äh, võtma endale advokaadid ja nii edasi. see on üks aspekt, mille ma tahaksin välja tuua ja teiseks teen lühidalt loomulikult on väga oluline see, et äh, oleks võimalik maksta ka mujal kui ainult koha peal, et oleks võimalik maksta Ehm, interneti teel, äh, krediitkaardiga ja loomulikult äh, kulutõhusam oleks selline süsteem, mis oleks tsentraliseeritud igas liikmesriigis. et äh, kohalikul kohtul igas liikmesriigis oleks oma vastav süsteem, see eeldab teatud praktiliste aspektide ärakorraldamist ja liikmesriigid muidugi ise peavad selle küsimuse üle otsustama, aga, aga see on kindlasti üks aspekt, kuidas oleks võimalik mastaabisäästu saavutada It just seems um, to agree. So everything, thank you. tundub, et selles osas oleme ühel meelel. aitäh kõigile ettepanekute eest. tundub, et rohkem keegi sõna ei soovi. mis tähendab seda, et me võime liikuda edasi järgmise teema juurde. tere tulemast äh, professor De Palole alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi keskusest. palun, sõna on teil. suur tänu, äh, suur tänu te ja mm, te tere õhtust kõigile, suur tänu organisaatorile, kes kutsusid mind äh, siia, et ma räägiks äh, teile vahendusdirektiivist ähm, e, vaidlused ei ole kunagi olnud kiiresti lahendatavad ega odavad ning vanaaegne karikatuur näitab kaebajat ja hagejad eh, ja, eh, ja kaitsjad, kes kaklevad üle eh, ühe lehma pärast, kõike vaatab, kõike kontrollib kohtunik ja mugavalt istuv advokaat lüpsab lehma. nii et teisel pool lehma on teine advokaat, kes teeb sedasama niisiis, mida ma tahan öelda, see tegu on, tegu on majandusliku koormaga ja see on oluline tõke ühisturu toimimiseks, see on suur kulu ka õigussektorile. nagu kolleegid on seda juba öelnud, vaheldusel on mitmeid eh, kasulikke aspekte, see eh, ning selleks, et eh, kohtuvaidlusi lihtsustada, juba üheksakümnendatel võeti kasutusele alternatiivne vaidluste lahendamisresolutsioon. eriti puudutas see vahendamist, see tähendab seda, et et äh, vaidluse osapooled üritavad kokkuleppele jõuda vahendaja abiga, see on mitte üksnes kiirem ja ka odavam, sellel on ka muid eeliseid, näiteks äh, otsus, enesemääramisõigus, samuti ehm, tulemuse ennustatavus, suhete säilitamine ning äh, sellega tegeleb konkreetselt Euroopa Liidu direktiiv viiskümmend kaks aastast kaks tuhat kaheksa, mis garanteerib kvaliteedi, eh, samuti kaitseb konfidentsiaalsust ning äh, äh, muudab kohtunikud pädevaks ehm, ehm, kutsu, et nad saaks kutsuda üles vaidlusosapooli vaheldustööd tegema hoolimata sellest keskkonnast seitse aastat pärast direktiivi vastuvõtmist on äh, õiguses selle komisjoni, äh, Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu näidanud, et äh, kahetab vahendusvõimalust kasutatakse kas null koma null viies protsendil juhtumitel kahekümne seitsmes liikmesriigis, see tähendab siis vähem kui sada tuhat vahendustegevust võrreldes kahekümne miljoni tsiviilhagiga, mis äh, esitatakse igal aastal Euroopa Liidus. see tähendab seda, et äh, tasakaalustatud suhe vahenduse ja õigusmenetluse vahel äh, on endiselt väga kaugel meist. see paradoks on, tähendab ka tohutuid majanduslikke eh, kahjusid, sest samad eh, uurimused on näidanud, et kui vahendust rohkem kasutada, võib see kokku hoida miljardeid eurosid igal aastal, isegi kui ainult viiekümne, viiskümmend protsenti vahendustegevusest lõpeb kokkuleppega. parlament eh, ei ole selle paradoksiga enam rahul, viis aastat tagasi Euroopa õigus või kaubakohus äh, töötas välja äärmiselt selge teekaardi selle kohta, kuidas, kuidas vahendus peaks toimuma, näiteks Alasini juhtumi puhul ütles Euroopa Kohus, et alternatiivne ähm, vaidluste lahendamisprotsess ei ole mitte kohustus, küll kohustuslik, kuid see on ähm, ja sellega seoses ei ole ta eriti tõhus. see ähm, tähendab seda, äh, kui kohus nõudis, et äh, vahendus ei tohi olla siduv, ta ei tohi tähendada eh, suuremat hilinemist, eh, peab olema kas tasuta või väga madala hinnaga. hoolimata sellest tähendab eh, hea juhtimine seda, et hea käitumine muudetakse kohustuslikuks tihtipeale, eh, tihtipeale eh, inimesed hindavad head käitumist, aga nad ei teeni nagu peab. no näiteks eh, mõelgem Augustiinuse peale, näiteks sellepärast on, on muutunud kohustuslikuks kiiver või, või siis on muutunud kohustuslikuks turvavöö või näiteks mõelgem kas või suitsetamise keelamise peale. me teame, et ükskõik kui hea liikluskultuur ei sunni inimesi mootorrattakiivreid kasutama, me teame, e, mida e, ütleks, mida ütles Ovidius Aksitofiilius selle kohta, e, rattakiivri kasutamise kohta kaks tuhat aastat pärast seda, kui ta ise Roomas ringi jalutas tegelikult praegusel hetkel oleks palju parem eh, integreerida vahendussamm eh, sisse õiguslikku protsessi, mis aitaks eh, samuti vaidlusosalistel kergelt sellest loobuda. miks ja kuidas see toimiks? kõigepealt mm, loobumismehhanismi on hästi illustreeritud põhjapanevas uud-, uurimuses, mis puudutavad organi annetusi, mis peaks aitama ähm, organi äh, patsiendil on, on vaja teha organide siirdamist ning kaks teadlast üritasid selgeks teha, mikspärast Euroopas mõningates riikides on annetajaid väga palju, teistes väga vähe. näiteks eh, Austria, miks austrite puhul peaaegu sada protsenti soovijad soovivad eh, annetada, Saksamaal kõigest kaksteist protsenti. põhjendus eh, selle mm, puudutas siis juhiloa taotlemise formulari. E, nendes liikmesriikides, kus e, oli e, nõustumiseks vaja alla kirjutada paberile, väga vähesed olid nõus sellega, kui te Eh, nendes liikmesriikides, kus keeldumiseks oli vaja alla kirjutada, väga vähesed eh, kirjutasid alla, enamus olid nõus seega annetama. ja nüüd, mis puudutab nüüd siis vahendamist. Eh, opt-in süsteemis vahendamist reguleeritakse, võib-olla isegi toetatakse, kuid ehm, vaidluse puhul on osapooltel oma otsustada, kas nad on nõus vahendama või mitte. kakskümmend seitse liikmesriiki kasutavad seda võimalust ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimus vähem kui kümme tuhat vahendamist, üheksateistkümnes liikmesriigis oli neid vähem kui kaks tuhat, see tähendab ei midagi. et äh, Itaalia on ainuke riik, kus on opt-out süsteem praegusel hetkel, see tähendab seda, et on toim-, seal oli sada viiskümmend tuhat vahendusprotsessi Eh, see tähendab siis seda, et äh, vaidluse osapooled peavad teatud, ainult teatud juhtumil kohtuma äh, esialgsel kohtumisel vahendajaga, see maksab nelikümmend eurot, enne seda, kui nad peavad, saavad pöörduda kohtuniku poole. pärast esialgset arutelu võimaluse kohta äh, juhtum vahenduse, vahendaja abil lahendada, alles siis saavad nad minna kohtusse, ilma et nad peaks midagi muud maksma vahendajale või ilma, et see kuidagi mõjutaks negatiivselt nende eh, kohtuprotsessi. ainult siis, kui mõlemad osapooled otsustavad nii, ah, siis vahendamine jätkub. väga huvitav on ka see, et kaheksateist aastat tagasi eh, oli ka Itaalias opt-in võimalusega, tähendab siis täiesti vabatahtlik ning see tähendas seda, et vahendusjuhtumeid oli väga vähe, vähem kui viis tuhat aastas ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast tuli neid juhtumeid järsult juurde, kui mõningate aretajate puhul muutus see kohustuslikuks. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, mindi tagasi ajutiselt opt-in'i juurde ning loomulikult äh, arv, juhtumite arv vähenes radikaalselt. lahenduste juurde tuli tagasi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, juhtumeid oli sada viiskümmend tuhat, opt-out ähm, võimalus viidi sisse, selle asemel, et muut-, viia, muutuda vahendamine kohustuslikuks Äh, see ei tähendanud mitte ainult seda, et vahendamist äh, tuli juurde, vaid ka edu, kus muutus edu oli palju rohkem, nelikümmend üheksa protsenti, neljakümne kolme protsendi asemel. mõned äh, on öelnud, et, et kui vaidluse osapooled on maksnud koht, kohtukulude eest selle eest, et saada päeva kohtusse, kuid tegelikult see on seitsmekümne protsendi osa äh, vale tegelikult, äh,. tegelikult kõigest kolmkümmend protsenti Äh, on ähm, äh, äh, maksab vaidluses osalemiseks kolmkümmend protsenti kohtukuludest, ülejäänud maksab kinni vaidluses mitteosaleja üle, läbi üldise maksusüsteemi, ma arvan, et need, kes peavad maksma seitsekümmend protsenti kohtu toimimissüsteemi eest, nimelt nad seda kasutaks, neil on vaieldamatu õigus nõuda, et need, kes seda tõesti kasutavad ja maksavad kolmkümmend protsenti, peavad vähemalt katsetama alguses vahendamist Eh, ning eh, eh, vahendusorganisatsioonid kindlasti astuvad ette pakkumaks vaidluse osapooltele selge, et nad saaks aru, et nende vahel, vahendamine on neile endi mm, kasulik. ja praegusel hetkel vaadatakse lahendusdirektiiv uuesti üle ning on selgunud mõningad problemaatilised aspektid, näiteks Ehm, näiteks äh, Suurbritannias ei saa perevaidluste puhul ehm, mitte minna kõigepealt ehm, vahendaja juurde, vaid peavad nõustaja juurde minema. ja nüüd soovitakse seda laiendada kõigile eh, tsiviiljuhtumitele. kuid see ei ole nii tõhus kui opt-out süsteem. Kreekas eh, näiteks eh, ei ole lihtsalt opt-out süsteemi, see pole samuti soovitatav. Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Liidu enda tasandil Euroopa Liit on välja pakkunud muudatusi eh, selle direktiivi eh, juurde, mis muudaks eh, suurtele parteidele kohustuslikuks suurtele osapooltele siis selle, et nad osaleksid alternatiivsetes vaidluslahendussüsteemides. seda, sellele kindlasti hakkab tööstus vastu tõrkuma. Euroopa Liit ja rahvusparlamendid ei tohiks jätta kõrvale võimalust Euroopa kodanike elu muuta mitte ainult lihtsamaks vaid ka paremaks, võttes vastu tõhusama vahenduspoliitika, piisab lihtsalt parandusest kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi, mis äh, ja ka kohtupraktika Euroopa koda, äh, kohtus abi oleks piisav ja mõningate juhtumite puhul vähemalt peaks olema äh, vahendusfaas kohustuslik see eh, peaks olema lihtsasti saavutatav, te näete neli elementi, mis on tõmmatud punasega ümber ja loomulikult peaks osapooltel olema võimalus sellest eh, loobuda. Eh, ja kahe, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal olen juhtinud projekti, mis looks Afganistanis esimese vahendus, laidusvahenduskeskuse Eh, näitasin seda eh, Kabulis ja seega pean julgelt näitama seda ka siin, et eh, see stressitesti läbima. kui Jumal avaks maa peal vaidluste lahenduskeskuse, siis ilmselt ei oleks seal ikkagi ukse taga ühtegi kliente, et lootuse, kes loodaks, et hea vahendaja lahendab nende probleemid, kui pole olemas head menetlust, kuidas seda läbi viia jumal tegi meist inimesed sellised, nagu me oleme ja see tähendab seda, et me ei oska efektiivselt äh, vaidlusi lahendada. Teie Euroopa Parlamendi liikmed saate äh, selle võimalikuks teha mitte ainult perekonnaõiguses, vaid äh, eraõiguses, vaid kogu ühiskonnas. peaks võib-olla alustama sellesama institutsiooniga, siit arvan, et olete võimelised seda tegema, arvan seega, et te peaksite seda tegema. ning kõik inimeste nimel, kes minuga koostöövad, teevad, teevad Eh, suur tänu teile tähelepanu eest. Thank you so much for this. aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja nüüd annan ma sõna eh, doktor eh, Muskerile, kes on Austria ülemkohtu kohtunik ja tema tud-, teeb ettekande siis meie viimasel teemal ma loen siit taustadokumentidest, et tegemist on Eh, tõesti inimestega, kes on eh, kvalifitseeritud sellel teemal rääkima, sest eh, osales kahe tuhande viienda aasta konventsiooni koostamisel, nii et, et kuulame teid suure huviga. aitäh! Te kuulete nüüd ilmselt üsna teistsugust sõnavõttu kui eelkõnelejate omad, sellepärast et ma räägin kahest uuest õigusaktist, mis peatselt jõustuvad nii et, et äh, mul ei ole siin mingeid poliitilisi avaldusi teha, ma pean lihtsalt tutvustama kahte uut õigusakti, äh, nimelt äh, Haagi kohtuvaliku konventsiooni aastast kaks tuhat viis, mis jõustub selle aasta lõpul, selle aasta teisel poolel ning Brüssel üks määruse ümbersõnastust. mõlemad õigusaktid käsitlevad kohtualluvuse küsimust ning kohtuotsuste jõustamist ma räägin äh, nende kahe õigusakti mõjust äh, vaidluste lahendamisele äh, rahvusvahelise ettevõtluse või äriajamise kontekstis. kui tegemist on rahvusvahelise ärilepinguga ja seda lepingut rikutakse, siis tuleb midagi ette võtta, võib-olla tuleb kasutada vahendajat, aga mõnikord on vaja ka otsust ning praegusel juhul on olemas kaks võimalust, mida teha, kuidas toimida. kas kasutada siis Riigikohut või arbitraaži? ning tuleb vastata küsimusele, kes otsustab, millise Riigikohus otsustab ja milline arbitraažiorgan eh, otsustab ja kas seda otsust on võimalik ka jõustada kas selles riigis, kus see kohus asub või mõnes muus riigis. kui valitakse arbitraaž, siis tuleb kohaldada New Yorgi konventsiooni, mis võib-olla enamusele teist on tuttav. tegemist on väga eduka konventsiooniga sada viiskümmend üks äh, osapoolt on sellega liitunud. Äh, kui on arbitraaži kokkulepe äh, teatud ka asja, asjas, siis see välistab kohtute poole pöördumise kõigis lepinguosalistes riikides ning seda arbitraažiorgani otsust jõustatakse siis jällegi kõigis konventsiooniga liitunud riikides, nii et arbitraaž tavaliselt toimib. aga kuidas on lugu siis, kui äh, lepingu osapooled otsustavad, et nad äh, soovivad, et äh, nende vaidlusküsimusi lahendab mõne riigikohus. sellisel juhul saavad nad teha siis kohtuvaliku kokkuleppe, nad võivad siis määrata konkreetse kohtu, mis otsustab nende vaidlusküsimusi meil vanas Brüssel üks määruses on väga selged reeg-, reeglid selle kohtuvaliku kohta ja ühe liikmesriigi kohtu valimine välistab teiste riikide kohtud ja seda, kui selle kohtu otsust siis jõustatakse teistes liikmesriikides, ma rõhutan liikmesriikides. niisiis äh, palju vähemates riikides, kui on näiteks osapooli New Yorgi konventsioonil. Äh, Brüssel üks süsteem toimib ainult Euroopa Liidu sees. Äh, Brüssel üks määruses ei vanas ega uues ei ole mitte mingeid reegleid kohtuvaliku kokkulepete kohta, millega saaks valida mõne kolmanda riigi kohus, nii et, et äh, Brüssel üks ei näe ette selles osas mingit õiguskindlust, äh, juhul kui osapooled valivad kolmanda riigi kohtu. või teisi, või vastupidi, kui nad valivad äh, ühe liikmesriigi kohtu ja tahavad selle kohtu otsust jõustada mõnes kolmandas riigis, selle kohta mingeid reegleid ei ole. nii et, et puudub õiguskindlus ning äh, võib-olla meil on ka siin äh, süsteemide konkurents siis arbitraaž riigikohtute vastu. kui ainult Euroopa Liidu liikmesriigid on asjaga seotud, siis äh, nii New Yorgi konventsioon kui ka Brüssel üks tagavad õiguskindluse Äh, kohtuvaliku kokkulepe on sellisel juhul tõsiseltvõetav alternatiiv arbitraažile, aga seda ainult juhul, kui tegu on äh, Euroopa Liidu liikmesriikidega. kui asjasse on segatud aga ka kolmandad riigid, äh, siis arbitraaž tagab õiguskindluse. samal Brüssel üks suhteid kolmandate riikidega ei reguleeri, nii et, et meil on siin kohtuvaliku kokkulepete osas õiguskindluse puudus me olime huvitatud äh, sellest äh, kohtuvalikute konventsioonist, äh, mis peaks tagama õiguskindluse siis kohtuvaliku kokkulepetele paralleelselt arbitraaži kokkulepetega. selle konventsiooni ulatus puudutab siis kohtuvalikuid tsiviil- äh, ja kommerts-, kaubandusasjades siis rahvusvahelistes teisisõnu, tegu on siis rahvusvaheliste kaubanduslepingutega ning äh, kohtuvaliku konventsioonil on kolm põhireeglit, valitud kohus peab olema, on see kohus, mis asja arutab, teiste riikide kohtud peavad oma menetlused kas peatama või nendest loobuma ning valitud kohtu otsus äh, peab leidma jõustamist kõigi selle konventsiooniga liitunud riikides. nii et, et sisuliselt on see paralleelne New Yorgi äh, arbitraažikonventsiooniga see on siis äh, uus äh, kohtuvalikukonventsioon, mis jõustub selle aasta teisel poolel. Äh, nõukogu on juba otsustanud, et Euroopa Liit liitub selle konventsiooniga. Brüssel ühe ümbersõnastamine selle käigus tõstatus kaks küsimust, mis olid seotud kohtuvaliku kokkulepetega. nüüd on meil siis äh, uus Brüssel üks määrus, Brüssel üks A ja siin on ette nähtud pisut erinevad reeglid kohtuvaliku kokkulepete kohas, need on siis tehniliselt viidud kooskõlla äh, kohtuvaliku konventsiooniga. sisuliselt tähendab see siis seda, et kui kohtuvaliku kokkulepe on kehtiv vastavalt äh, kohtuvaliku konventsioonile, siis ta on kehtiv ka Brüssel ühe järgi. nii et, et si siiamaani on asjad paralleelsed, et vastupidi, asjad ei käi. Äh, äh, Brüssel ühe nõuded kohtu valiku osas on natukene liberaalsemad, nii et, et Brüsseli, Brüssel ühe järgi on võimalik sõlmida kehtiv kohtuvaliku kokkulepe, mis konventsiooni äh, järgi ei kehti, aga äh, see oleks siis äh, tõhus ainult Euroopa Liidus ja suhetes kolmandate riikidega jällegi mitte aga kui meil on see kirjalikus vormis, see kohtuvalikuleping, isegi kui see on elektrooniline, Äh, siis see on kehtiv nii Brüssel ühe kui ka konventsiooni järgi. ning äh, uus äh, reegel, mis puudutab lease pendency't, paralleelsed kohtuasjad siis erinevates riikides, meil oli Brüssel ühe määrusega probleem, et seal on, seal oli reegel, et kohus Äh, kui toimuva paralleelse kohtuasja arendus erinevates kohtutes, siis see kohus, äh, kuhu esimesena pöörduti, omab eelisõigust ja teisena pöördutud kohus peab oma menetluse peatama ja peab ootama, kas see kohus, kuhu äh, kõigepealt pöörduti, tunnistab ennast pädevaks selles küsimuses ja kui see esimesena pöördutud kohus ei nõustu kohtuasja arutama, siis see teisena pöördutud kohus võib hakata asjaga tegelema ja see äh, kestis isegi siis, kui see kohus, millele teisena pöördati, oli äh, kokkuleppes äh, valitud kohus. ja see tekitas väga suure, väga suure probleemi, sest et Äh, niimoodi põhimõtteliselt, äh, kui üks kohtuvaliku kokkulepe pool rikub kokkulepet ja pöördub äh, mõne teise kohtu poole ja kui näiteks on tegemist ühe riigiga, kus kohtuasi areneb väga aeglaselt, siis võib kogu see kohtuasi blokeeruda. ja nüüd Brüssel üks A siis ümber sõnastatud variandis on nüüd väga selgelt öeldud, et valitud kohul on eelisõigus, isegi kui esimesena pöördutakse mõne muu kohtu poole niisiis see Brüssel ühe vana lispendensi reegel enam ei kehti äh, nendel juhtudel, kus äh, kohus, mille poole teisena pöörduti, siis tõesti äh, oli see kohus, mille osas kokku lepiti. ja see on jällegi paralleelne kohtuvaliku konventsioonile, sest kohtuvaliku konventsioonis on väga selgelt öeldud, et see kohus, mis on määratud kohtuvaliku kokkuleppel, omab eesõigust ning äh, kõik teised kohtud peavad keelduma seda asja arutamast. Äh, äh, süsteemide, süsteemide konkurents kohtud arbitraaži vastu, kohtuvaliku konventsioon tagab õiguskindluse siis kaubandusvaidlustes, mis hõlmavad kolmandaid riike, see on uus ning sel määral, kui kohtuvaliku konventsioon loob Äh, selles mõttes see konventsioon loob siis alternat-, äh, alternatiivi arbitraažile kogu maailmas, isegi kui on kaasatud mitte liikmesriigid, siis selle äh, kohtuvaliku konventsioon tagab õiguskindluse, kui valitakse välja siis mõne konventsiooniga liitunud riigi kohus. samas siin on jällegi üks suur hoiatus, kõik sõltub kohtuvaliku konventsiooni ratifitseerimisest. kohtuvaliku konventsioon jõustub selle aasta teisel poolel ning see hakkab reguleerima suhteid Euroopa Liidu liikmesriikide ja Mehhiko vahel. me peame ootama, kas ka teised olulised äh, riigid, olulised suure majandusega riigid liituvad selle konventsiooniga. kui nad seda teevad, siis on meil paralleelne süsteem arbitraažiga, kui nad seda ei tee, siis Äh, äh, New Yorgi konventsiooni edulugu jätkub. aitäh! Thank you for uh, this uh, aitäh selle väga huvitava esitluse eest, väljavaate eest, loodame siis, et äh, ikkagi ratifitseeritakse. aga nüüd on kätte jõudnud viimase arutelu aeg mis puudutab vahendamist, kohtuvaliku kokkuleppeid, kas on küsimusi, märkusi? kui saalis ei ole, siis minul endal on. kuulasin äh, seda esitlust, mis puudutas opt-in ja opt-out süsteemi. kas see on sama tõhus äh, tsiviilõiguse valdkonnas kui kaubandusõiguses või on siin mingeid vahesid? ma usun, et, äh, et alternatiivsete vaidluste lahendamise puhul eh, see on, eh, on küll tõhus. Eh, siin me oleme kaalunud opt-in'i tõhusust juba kahekümne aasta jooksul. E-, esimene vahendamisseadusandlus tuli kaheksakümne kolmandal aastal, Prantsusmaa kaheksakümne neljandal aastal, nii et meil oli siin midagi, mis ei, ei toimunud, kui aega oleks, ma võiksin asja ka antropoloogilisest seisukohast selgitada. asi on väga selge, kui te mind ründate, siis ma ei hakka siin jutustama ja vahendama. nii et eh, kui teie suunas tuleb jõud, siis vastate jõuga. antropoloogia ei toimi niimoodi. kui sina ründad mind, siis ma võin rünnata vastu kolm korda ja selle nimi on eskaleerumine. nimelt, et eh, inimesed ei kaldu vahendamisele, inimesed on eh, liiga karmid selleks. et inimesed kas Äh, ründavad äh, või põgenevad loomad, kas, kas äh, ründavad või siis põgenevad. see on nende käitumisviis ja kõik teavad, et kohtunikud võivad asja venitada pikalt, head kohtunikud veel pikemalt. seda teatakse ette nii et äh, kui ei sunnita inimesi eksperimenteerima, vähemalt äh, kaaluma, proovima, kas, äh, kas vahendamisest on abi, siis nad ka ei kasuta vahendamist. ja vahendamise lõimimine tavastruktuuri, see on midagi, mis väärib kaalumist ja proovimist. Itaalia süsteem oli eksperiment, Ehm, ehm, enne seda oli Itaalia kohtusüsteem kurikuulus kui süsteem, mis oli väga ülekoormatud ja aeglane ja, ja ehm, ei arvatud, et see on mingisugune imevahend, aga otsustati, et proovime vahendamist. et kui süsteem on tulemuslik, siis võib seda hakata eh, püsivalt kasutama, kui mitte, siis tuleb midagi uut välja mõelda. ja miks ka mitte. nii et ma ei tea ühtegi riiki, kus, kui asja tagant ei lükata või, või, või kui rahaliselt ei toetata, et eh, siis eh, minnakse sellise süsteemi poole. nii et eh, kui see nii ei ole, siis andke mulle teada, kui on mõni riik, vahendajana lähen kohe siis sinna. So I believe we come olgu, ma usun, et me oleme jõudnud äh, oma tänase ürituse lõppu, tahaksin tänada kõiki, kes on osalenud. vähemalt äh, isiklikult äh, minu jaoks oli tegemist väga kasuliku foorumiga, ma loodan, et ka teie jaoks see andis meile tõesti mõtteainet tuleviku jaoks, kuidas õigust edasi arendada tsiviilõiguse valdkonnas rahvusvaheline eraõigus on väga tehniline õigusvaldkond. siiski ma usun, et me oleme näidanud, et see võib olla ka selline teema, mille osas võib pidada poliitilisi arutelusid ja ma loodan, et me kohtume taas järgmisel korral juba aastal kaks tuhat seitseteist, sinna on veel päris pikk maa minna. eks me siis näe, kas me oleme ka midagi selleks ajaks ära teinud ja saavutanud. Brüssel kaks A määruse läbivaatamine Äh, loodetavasti on selleks ajaks lõpule jõudnud ja lõpetuseks ma tahaksin tänada kõiki parlamendisaadikuid, äh, liikmesriikide parlamentide liikmeid, äh, parlamentide töötajaid, kes on huvi üles näidanud tsiviilõiguse küsimuste vastu Euroopa Liidus ja eriti ma tahaksin tänada südamest meie eksperte, kes on heitnud valgust äh, täna arutlusel olevatele küsimustele ning tahaksin tänada ka poliitikaosakond C personali äh, direktoraati, kes vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega ning kõiki neid inimesi, kes olid sunnitud täna meie arutelusid tõlkima. aitäh kõigile ja soovin kõigile kena õhtut ja kena koduteed, kes täna peavad veel koju minema. aitäh!